Good morning, colleagues um.... tere hommikust, head kolleegid. püüame alustada õigel ajal. aina hilisemaks venivad need meie koosoleku algused, aga ma ei taha üldse sellise protsessiga algust teha, sellepärast et see ei vii kusagile. nii et kolleegid, palun olge äh, kohal õigel ajal Äh, püüame hoida ajakavast kinni, kõik, kes on kohal, äh, on tulnud õigeaegselt, nii et suur tänu selle eest. täna hommikul alustame päevakorrapunktist üheksateist, mis on äh, tegevusaruanne kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist kuni kaheksateist, see puudutab siis kaks järelevalve koordineerimise rühma. ja Clara Guerra, kes on järelevalvekomitee esimees, on siin kohapeal ütlen mõned sõnad äh, ka äh, talle tere tulemast. esimene raport on selle rühma poolt. Äh, rühm loodi selleks, et siis kahte järelevalvet koordineeritult ellu viia Euroopa Andmekaitse Ameti ning pädevate asutuste vahel liikmesriikides. siis kaks õiguslikku alusest lähtuvalt toimub selline töö. Clara Guerra tutvustab ka eesolevate aastate tegevuskava ja ilma igasuguse viivituseta annan talle kohe sõna ning sealt edasi kõikidele liikmetele, kes sõna äh, sooviksid, nii et tere tulemast ja teil on sõna. suur tänu teile, esimees, kõigepealt tahaksin tänada kutse eest äh, tulla siia ja rääkida äh, siis kahe järelevalve koordineerimisrühma tööst. oluline on see, et Euroopa Parlament ja just äh, käesolev komisjon on andmekaitse küsimustes äh, väga valvas olnud, eriti just praeguses kriisihetkes, kus praegusel hetkel on veelgi olulisem kaitsta kodanike põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, nii et suur aitäh veel kord selle kutse eest. järelevalve koordineerimisrühm on esimene andmekaitse järelevalveorgan Euroopa tasandil tegevust on olnud juba kakskümmend aastat ning eh, me tagame eh, Schengeni infosüsteemi kõige vanema infosüsteemi eh, tõrgeteta töö ja järelevalve Euroopa Liidus. siis sai aprillis kaks tuhat kolmteist uue õigusliku raamistiku alusel toimima. see uus õiguslik raamistik peegeldab kahe tuhande kuuenda aasta määrust ja kahe tuhande seitsmenda aasta raamotsust SIS-is on lisavõimalused äh, ja seetõttu on vaja karmistada ka andmekaitsereegleid. tahaksin siin rõhutada, et proportsionaalsuspõhimõte äh, näiteks häirete andmise süsteemi kohta ja teatud isikute kohta on väga oluline äh, aspekt, mida sinna on kaasatud. edasi on vaja hinnata ja õigustada, kui selliseid häireid tuleb uuendada ja pikendada pikemaks ajaks ning lõpetuseks äh, konkreetsete tähtaegade rakendamine andmesubjektidele, kui nad kasutavad äh, oma õigusi. Need on uued reeglid andmekaitse tarvis, äh, mida me väga tunnustame järelevalvemudel on uue struktuuriga loodud, kus on nüüd Andmekaitseametid liikmesriikides ning ka andmekaitse inspektor Euroopa-ülesel tasandil kaasatud. siia on Äh, koordineeritud järelevalve tagamiseks niisiis kaasatud liikmesriigid ja Euroopa-ülene tasand. vaja on teha loomulikult äh, õigeid otsuseid, mis puudutab äh, järelevalve töömeetodeid, meie struktuuris on kolmteist liiget pluss kolm vaatlejaliiget. püüame veidike paindlikkust suurendada selleks, et tõhusalt tööd teha. me kasutame emaili ja konkreetset võrgustikku võimalusi selleks, et omavahel suhelda. samuti on meil äh, sõnumidastuskeskkond, mis aitab meie tööd süvendada. ja kõige tähtsam on see, et püüame luua sünergiaid teiste järelevalve koordineerimisrühmade või töörühmadega, mis puudutab äh, Schengeni süsteemi ehk viis süsteemi, viisainformatsioonisüsteemi ja Eurodaki. oluline on äh, see, et me väldiksime erinevate struktuuride dubleerimist ja et me saaksime koordineerimistegevust äh, ellu viia kõik üheselt. Need tegevused, äh, mis äh, töörühm esimestel aastatel on ellu saatnud, nende osas tahaksin rõhutada kahte peamist tegevusvaldkonda. üks on tegeleda konkreetsete teemadega, mis on kas äh, rahvusvahel, äh, rahvusriikide andmekaitseinspektorite poolt tõstatatud või on mingid konkreetsed juhtumid, mis vajavad meie tähelepanu. ja sellised asjad vajavad loomulikult kohest tähelepanu. üks meie äh, suurim probleem oli Tõnis häki, häkkimisintsident Taani, vabandust, häkkimise intsident. Taani ametivõimud andsid meile teada sellisest häkkimisjuhtumist ning see loomulikult tähendas väga suurt ohtu meie andmete turvalisusele ja andmekaitsele. ja selle rikkumisega tegeleti Taani sees, ka Taani andmekaitseameti enda poolt ning äh, eelmisel aasta lõpus tõid nad välja siis järeldused oma siseuurimise kohta, mille nad äh, ellu viisid. jah, komisjon sealhulgas äh, ka äh, pädevad äh, asutused liikmesriikides tõid omad järeldused välja. kahjuks Euroopa Liidust asendit kohe ei kaasatud, sellepärast et loomulikult liikmesriike on selline rikkumine mõjutanud ning on ka teisi liikmesriike puudutavad andmed ohu alla seadnud. aga meie grupp püüdis liituda tegevustega, mis juba Taanis äh, ellu viidi ning äh, seda äh, loodud rühma oleme seiranud ning liikmesriigi tasandil oleme ka võtnud teatud tegevusi ette, näiteks meie pädevad asutused liikmesriikides on saanud päringu uurimuseks selle kohta, mida on juba tehtud ja Äh, mida on selle intsidendi konkreetseks lahendamiseks äh, vaja olnud teha ja et äh, kas kõik turvalisust ja andmete kindlust tagavad mehhanismid on olnud paigas. nii et suur meie esimene ülesanne meie töörühmale oli see. ja kaks aastat oleme selle kallal tööd teinud, aga rohkem praegu informatsiooni järelkajaks selle kohta ei ole me saanud nii et me te-, täpselt ei teagi, kuivõrd suur see rikkumine oli. veel näiteid teiste tegevusete kohta, mis on meie pädevuses, näiteks õigusliku raamistiku tõlgenduse pakkumine, kui vaja on, ja kui on konkreetsed probleemid, ühtsed probleemid eh, meie liikmetele, siis püüame leida lahendusi. oleme ka koostanud arvamusi eh, pidevate eh, ristkontrollide kohta Schengeni liikmesriigis, see puudutas äh, hotelli külastajate nimekirja. meie arvamus oli eitav, ehk me ütlesime, et see on õiguslikust raamistikust väljaspool seisev äh, ülesanne. me ütlesime, et äh, liikmesriigi ametivõimud ei tohiks seda teha, see on eesmärgi pärasuse põhimõtte rikkumine Europoli logimissüsteemiga oleme tööd teinud, neil on ühtne auditeerimissüsteem, mille nad plaanivad ellu viia, see tähendab seda, et Europol püüab sissisüsteemi eh, logisid, logide eh, ligipääsu võimaldada. meie analüüsisime seda küsimust, eh, moodustasime oma esimese arvamuse, aga loomulikult Europol peab ise ka tegelema sellega siis veel üks ülesanne, äh, mis on meie jaoks tähtis, on struktuursem, mitte reageerida lihtsalt äh, juhtumitele, mis tekivad, vaid investeerida ka pikaajaliselt äh, tegevusse. ja viimase kahe aasta jooksul oleme me püüdnud arendada ühtset auditiraamistikku. nagu teate, SIS-i õiguslik raamistik nõuab äh, seda, et Andmekaitseametit liikmesriikide äh, tasandil ja andmekaitse inspektor äh, Euroopa Liidu tasandil kasutab rahvusvahelisi standardeid, et iga nelja aasta tagant ellu viia auditit ja see puudutab ka sissi ja Eurodaki. meie ülesanne oli siis luua ühtne raamistik auditi jaoks, et see oleks nii liikmesriikide tasandil kui Euroopa ülesel tasandil kasutatav ja loomulikult ei ole see äh, kohustuslik, aga oleks äh, kasulik, äh, kui liikmesriikide pädevad asutused saavad ka selle järgi teha omad inspek-, omad auditid ning oluline on see, et me võib-olla teeksime seda kontrolli kõik ühiselt ja ühtede asjade kohta. sellel kontrollil on kaks komponenti, üks siis turvalisuse mudel ja siis äh, Äh, häirete või kiireloomuliste tead-, teadete äh, süsteemi kontroll. ja siis järgmiste aastate jooksul saame uusi mooduleid äh, siia juurde lisada, neid on siis võimalik integreerida sellesse meie raamsüsteemi nii et see oli siis tegevus, mis võttis pikalt aega, peaaegu kaks aastat aga oluline oli kindlasti liikmesriikide pädevaid asutusi toetada ja aidata oma ülesannete elluviimisel ning et õiguslikku raamistikku ra rakendatakse ühtsemalt. siin on siis tegemist, millest saavad hüve ka teised Viis ja Eurotac süsteemid, nii et üks väga oluline sünergia, mille oleme siin loonud lõpetuseks veel üks asi, mille kallal me tööd teeme ja ma ütleksin, et see on täiesti lõppematu, on äh, teavitamine. me peame äh, üldsust teavitama, teame ju seda, et äh, ülioluline on see, et inimesed teaksid, millised on nende õigused, et neid kasutada, sest kui nad ei tea, et neil mingiks asjaks õigus on, siis loomulikult nad seda ka ei kasuta ja sellega ei arvesta see on väga oluline meie töövaldkond ja me ikka ja jälle tuleme selle juurde tagasi, nagu ütlesin, see on täiesti lõppematu Äh, siis kaks järelevalve koordineerimisrühm on äh, Schengeni jaoks äh, infotelje avaldanud, kus on öeldud, millised on konkreetsed õigused ja peatükid liikmesriikide jaoks ning nende kasutusmadaalsused samuti. nagu teate, anname me informatsiooni pädevatele ametitele päringute tarvis küsimus on, kuidas nad selle vastu võtavad, millises keeles see toimub, kas nad saavad andmekaitseametitele kaebuse esitada selle kohta, kogu info, mis on tegelikult erinevate liikmesriikide lõikes erinev, on selles suunises kirjas, see on meie äh, andmekaitseorganite veebilehtedele üles laetud igas riigis, nii et andmesubjektid saavad sinna ligipääsu ja saavad valida ka täpselt äh, millises riigis, kuidas nad saavad oma õigusi kasutada. selle eh, suunise eh, esimene eh, versioon ilmus kaks tuhat neliteist uue määruse alusel ja siis kaks tuhat viisteist uus versioon, mis on juba Ühendkuningriigis kaasatud ka. teavitustegevuse jooksul oleme me jälginud äh, ka infokampaaniat, äh, mille lõi Euroopa Komisjon koos äh, liikmesriikide pädevate asutustega, seirasime seal, kuidas see informatsioon jagatakse ning koos andmekaitseametitega kasutasime ka oma veebilehte selle informatsiooni jagamiseks, et rohkem inimesi pääseks sellele ligi. veel üks oluline asi, mida tegime ja tahaksin seda rõhutada, oli nimelt see, et me pidime kaitsma äh, Schengeni äh, ühtse järelevalveasutuse äh, arhiivi. kakskümmend aastat on meil tehtud tööd, osa andmekaitse ajaloost tegelikult on selles arhiivis nõukogu tegelikult haldas meie veebilehte, aga kui nende mandaat lõppes, nende mandaat muutus, siis nad ei suutnud seda enam teha. Neil ei olnud selleks ka alust ja siis meie püüdsime leida lahenduse. saime TDPS äh, abiga äh, võimaluse Euroopa äh, arhiivi suunata selle, kogu selle kahe aast-, kahekümne aastase informatsiooni ja nüüd on meil võimalik siis andmekaitse järelevalve kohta saada sealt informatsiooni. tulevikus muidugi meie rühm järgib siis kahe muutmise ettepanekuid ning ka Euroopa infosüsteemide koostalitusvõime ettepanekut. siia on ka teised kaks informatsioonisüsteemi kaasatud. aga nagu öeldud, siis esimene arvamuste vahetus on juba toimunud komisjoni teatise üle, mis puudutab äh, kaastalitusvõimet, aga õiguslikult Eh, muidugi me võime mingisugust arvamust eh, omada, aga meilt ametlikult eh, keegi seda ei palu. nii et lõplikku arvamust ei ole me veel moodustanud selle küsimuse kohta, nagu ma ütlesin, siis tegemist on esimeste arvamuste vahetusega, aga meil on mõningad kitsad kohad juba tuvastatud selle ettepaneku puhul kui ei ole piisavalt äh, andmekaitset äh, tagatud. Äh, siin küsimus on eesmärgipiirangute kohta, vajaduse kohta, proportsionaalsuse kohta. nii et kõike seda peaks põhjendama, et miks need valikud koostööõitusvõime puhul kõne alla tulevad. nii et millega me praegu tegeleme? järgmise kahe aasta jooksul keskendume me olemasolevatele kontrollimehhanismidele, mis puudutab kasutajate ligipääsu siis kahele, kes kontrollib ligipääsu, mis eesmärkidel seda kasutatakse Äh, kui logisid äh, analüüsitakse, kas seda analüüsida liikmesriikide tasandil või mitte. see on üks meie fookus äh, detailseks hindamiseks, mida tehakse liikmesriigi tasandil, sest nagu te teate, siis süsteemi kasutajaks on paljud ametivõimud, nii et tegelikult väga paljud inimesed saavad ligipääsu sellele süsteemile ja seetõttu on väga oluline seda ligipääsu kontrollida niimoodi, et andmeid vääriti ei kasutataks ja meie tööprogrammis on äh, seatud ka eesmärk artikkel kakskümmend neli hoiatusteatiste äh, kohta. Äh, need teatised puudutavad inimesi, kes on Euroopasse tulnud, üheksakümmend protsenti sissisüsteemist oluline on see, et äh, me teaksime, milline on kriteeriumid nende andmete sisestamiseks, siis on meil kohustus ka võtta arvesse proportsionaalsuspõhimõtet. kas äh, Schengeni süsteemi sisesta-, sisestada inimeste sisenemiskeeldumine, kelle äh, viisa on aegunud nädal tagasi või kaks tagasi, võrdselt inimesega, kes näiteks on uimastikuriteo eest süüdi mõistetud kas äh, need olukorrad on erinevad, kas äh, peaks neid andmeid täpselt samamoodi äh, korraldama, kuidas näeb välja rahvuslike pädevate asutuste proportsionaalsuskontroll? see loomulikult on liikmesriikide õiguse küsimus, mis on jällegi meie ees olev tõke. aga see oleks siis üks meie tegevusvaldkond ja siis lõpetuseks eh, plaanime korraldada ka uuringut, eh, mis puudutab eh, hoiatusteadete aegumise küsimust, enamik jäävad neist süsteemi kolmeks aastaks, siis võib neid taas uuendada mitmed korrad. aga meie kogemus ütleb, et hoiatusteateid ilma igasuguse hinnanguta lihtsalt automaatselt pikendatakse. nüüd ütleb õiguslik raamistik väga selgesõnaliselt, et iga juhtumi puhul tuleb analüüs äh, läbi viia ning õigustatud otsus äh, tuleb teha selle kohta, kas hoiatusteateid uuendada või mitte. nii et see on tegelikult äh, andmekaitse vaatenurgast väga oluline aspekt ning püüamegi oma uuringus sellele keskenduda samuti püüame kokku panna parimat praktikat, sellise varamu luua mis on ka osa siis meie tööst. ja loomulikult oleme pannud tähele, et mitmetes liikmesriikides on olnud väga tugevad eelarvekärped. ja meie tahame teada, kas ja kui palju on need kärped mõjutanud äh, andmekaitse järelevalvet äh, liikmesriikide tasandil ja kas vastavatel ametitel on endiselt äh, võimekus olemas äh, järelevalveks, äh, aga kärped võiksid ju tähendada vähemat tööjõudu, vähemaid kontrolle ja vähemat järelevalvet. see on kõik tähtis ja loomulikult on ka seotud järelevalve sõltumatusega. ning ootame siis hinnangut ja uuringut ka selle kohta, suur tänu! Eh, suur tänu, proua Koera, see on väga huvitav. alustan ühe küsimusega. Eh, te mainisite Taani häkkimise juhtumit ja seda, et eraettevõtted on ka sellega seotud. küsimus oleks, et eh, millisel määral? Te ei rääkinud ähm, väga sellest ähm,, et kas see probleem võiks korduda ka teistes liikmesriikides kus näiteks ähm, eraettevõtteid sellesse kaasatakse, et missuguseid kaitsemehhanisme kasutatakse ja mida te soovitaksite selleks, et teistes liikmesriikides sellist asja ära hoida? häkkimise juhtum toimis ju, toimus ju sellepärast, et eraettevõtteid kaasatakse ja ei ole olemas sellist äh, vastutuse struktuuri, et see oleks minu esimene küsimus. ja proua Sippel, palun. tänan, eesistuja. tänan selle suurepärase ülevaate eest eh, oma tööst ja ka tuleviku kohta. kõigepealt tahaksin teid tänada selle mõtte eest, et tänapäeval, mil me kogume järjest rohkem ja rohkem andmeid, on siiski väga oluline kaitsta inimeste, kodanike õigusi ja nende andmeid, see on tõesti väga oluline mõte kui pidada silmas äh, kõiki neid detaile, mida te rõhutasite, siis ma keskenduksin neist mõnele. Te rääkisite äh, sellest hinnangust, et teatud juhtudel on tarvis põhjendusi, kui näiteks kogutakse liiga palju andmeid või neid talletatakse liiga kaua. kas te saaksite tuua mõne näite selle kohta, äh, kuidas üks selline õigustus võiks välja näha, et millised oleksid need argumendid, selleks, et andmeid kauem säilitada või neid kauem koguda. teiseks, kui te rääkisite häkkimisest, eh, siis te ka juba ütlesite seda andmekaitse kontekstis, et eh, et mis puudutab andmeturvet, siis mulle tundub, et eh, teadlikkus selle kohta, et andmeturve on väga oluline, teadlikkusega ei ole kõik nii hästi, sellepärast et väljakutsed on järjest uued ja uued, oma süsteeme tuleb kogu aeg kaasajastada. kuidas teile tundub, kas Euroopa Liidus ja liikmesriikides erinevad ametiasutused on teadlikud sellest probleemist, sest nüüd on ju nii, et kui ühes liikmesriigis on probleem, siis võib-olla ohustab see kõigi liikmesriikide kodanike andmeid. seega veelgi tähtsam Te rääkisite juurdepääsust andmebaasile, te mainisite ühte sissi andmebaasi ja ma tahaksin öelda, et kes pagan kõik need inimesed on, kellel on õigus sellele andmebaasile juurde pääseda? see väljakutse muutub veelgi suuremaks, kui me räägime koostalitusvõimest erinevate andmebaaside vahel. ehk siis ma tahaksin kuulda, kas selles küsimuses on käimas mingi koostöö erinevate inimeste, erinevate ametite, kellegi vahel ja kui teil on võimalus olla osa sellest kõrgetasemelisest töörühmast, siis äkki te saate öelda, kuidas tulevikus koostalitusvõimet tagada? samuti te mainisite seda, et on tarvis tõsta avalikkuse teadlikkust, sest kui inimesed ei ole teadlikud oma õigustest, siis ei saa nad neid ka kasutada. kas teile tundub, et on olemas valmidus kõigis liikmesriikides, kõigis ametiasutustes selleks, et teha tööd äh, avalikkuse teavitamise kallal või hakkab see protsess venima, sellepärast et avalikkuse teavituse tõstmine tundub ju täiendava koormana, tuleb teha rohkem tööd, sest äkki, äkki kodanikud hakkavadki päriselt oma õigusi kasutama. milline on selles küsimuses teie küsi-, kogemus? ja viimase küsimusena, ähm, te ütlesite, et te nüüd hindate neid hoiatusteateid, mis süsteemis olemas on. minu küsimus selle kohta, kuidas te hindate nende hoiatusteadete äh, vajalikkust, seda, et miks nad peaksid ka tulevikus süsteemis olema ja kas teiste alade eksperdid on ka sellesse küsimusse kaasatud? tänan, see oli suurepärane küsimus, härra, härra Koeljo, palun. tänan, eesistuja. nagu proua Sippel, siis ka mina tänaksin äh, proua Kõrrat selle hea ettekande eest, see on hea näide liikmesriikide koostööst meie arvame, et see järelevalvemehhanism on keskse tähtsusega SIS kahe parendamisel ning tarvis on liikmesriikide ametiasutuste oskusteavet, teie oskusteavet, selleks, et äh, juhtida seda edukat Euroopa süsteemi. me peame tagama selle, et nii liikmesriikide kui Euroopa Liidu õigusi andmekaitse kontekstis austatakse, aga ka selle, et Schengeni infosüsteem äh, toimib ja et see on ka kasulik piirivalvuritele ja politseinikele. tänapäeval see grupp ei teosta seiret mitte ainult SIS-i üle, aga ka Eurodaki üle. mul on kolm küsimust. proua Sippel juba mainis seda teemat, aga varsti võib oodata ettepanekut SIS-i õigusliku aluse ümberhindamise kohta samaaegselt lõi komisjon kõrgetasemelise töörühma äh, infosüsteemide ja koostalitusvõime kohta. ja minu küsimus on lihtne, et kas selle töörühmaga konsulteeritakse selle protsessi käigus? teine küsimus. Te mainisite liikmesriigi kriteeriume nende inimeste kohta, äh, keda ei lubata Schengeni ruumi artikli kahekümne nelja järgi nende kriteeriumite äh, ühtlustamiseks on suurem vajadus. aga ka teistes kontekstides, näiteks äh, hoiatusteadete koostamisel. minu küsimus on see, et milline on teie kogemus ja mida võiks teie kogemusest õppida, äh, millal võiksid need aruanded välja tulla, arvestades seda, et SIS kahe parendamise kohta peaks tulema ettepanekud järgmise aasta alguses ja lõpetuseks te mainisite seda vajadust, et ähm, mida teha hoiatusteadetega pärast kolme aastat. me teame, et suurem osa äh, liikmesriike kandis nad automaatselt edasi, ehk siis tegelikult andmekaitsele ei mõeldudki, kui automaatselt midagi niimoodi pikendatakse. aga äh, kuidas te seda hinnata soovite see on ülesanne, äh, millega te peate tegelema, kas te annate selle liikmesriigi andmekaitseasutustele, kas te hindate kõiki hoiatusteateid, ma arvan, et see ei oleks võimalik, või te kasutate äh, suvalist valimit ja, või hindate üksikjuhtumeid eraldi, et milline oleks see protseduur äh, nii olulise probleemiga tegelemiseks, tänan. suur tänu, Carlos, väga hea mõtte eest ja keegi teine praegu sõna ei soovi. vabandust, siiski komisjoni esindaja, palun. tänan ähm,, eesistuja, ma võin ka kõneleda pärast seda, kui proua Kaira lõpetab. Äh, ma, ma võiksin rääkida sellest, mida me oleme teinud SES-i kohta viimase kolme aasta jooksul, äh, aga ma võin seda teha ka pärast. kas te sooviksite äh, rääkida praegu komisjoni esindaja või, ja siis saaks proua Kaira vastata. jah, muidugi vastab komisjoni esindaja. Ehm, minu nimi on Susanna Jansen, ma vastu, ma, ma juhin seda sektorit komisjonis, ehm, mis vastutab Schengeni infosüsteemi eest me oleme koostööd teinud viimase kolme aasta jooksul väga tihedalt selle grupiga, samuti liikmesriikide asjaomaste asutustega ja andmekaitseasutustega me oleme käsitlenud kõiki süsteemi osi ja loomulikult me teadvustame, kui oluline on põhiõiguste ja andmete kaitse eh, ja loomulikult ka proportsionaalsuspõhimõte, kui rääkida Schengeni infosüsteemi kasutamisest. süsteem ise on väga edukas ja see võimaldab politseinikel ja piirivalvuritel liikmesriikides hästi oma tööd teha. pärast teise põlvkonna käivitamist on äh, andmekaitse saanud veel rohkem rõhku kui varem ja seda põhjusel, mida juba mainiti, mis oli see Taani intsident. see toimus ka siis ühe ajal, mitte ainult siis kahe ajal, ja me tõesti näeme, et süsteem on nii nõrk, kui nõrk on selle nõrgim lüli. süsteemi ei pea vaatlema mitte ainult keskse süsteemina, aga peab turvalisust hindama mõlemas kasutajate otsas ning tu-, turvalisust tuleb hinnata nii keskse komponendi puhul kui ka liikmesriikides. väga oluline on Schengeni hindamise mehhanism, andmekaitsel on siin väga oluline roll, me uurime andmete kaitset, sealhulgas andmete füüsilist kaitset ja iga liikmesriik on allutatud iga viie aasta tagant sellisele kontrollile. üks komponentidest on tõesti see, et mil määral liikmesriigid eh, seda eh, teenust era, erasektorilt ostavad. ja küsimus on selles, et kas selle üle on omakorda piisav järelevalve liikmesriikides, isegi kui seda teenust ostetakse eh, erasektorilt, siis näiteks kas inimestele tehakse taustauuring, kes selle teabega tegelevad ehk siis ma arvan, et selles valdkonnas on palju ära tehtud. veel üks oluline teema, mille puhul on koostööd tehtud, on andmete kvaliteedi parendamine, kuna andmete kvaliteet tähendabki andmete kaitset. ainult heade andmetega saavad eh, politseinikud, piirivalvurid inimesi päriselt tuvastada ja me oleme koostööd teinud EULISAga eh, e ähm, selleks, et jälgida andmete kvaliteeti. esimene andmete kvaliteedi raport tuli välja kolmandal juulil ja seda samuti komisjon täheldab, et samuti me hindasime õiguslikult seda, kuidas liikmesriigid andmetele juurde pääsevad. väga oluline oli äh, seda selgitada, et igas liikmesriigis võib andmeid äh, küsida, olenemata sellest, mis liikmesriigist tuli hoiatusteade. ning sellisel juhul liikmesriigil on kohustus vastata isegi kui tegemist ei olnud liikmesriigiga, mis hoiatusteate väljastas. samuti me teadvustame, et aegumistähtede, tähtaegadega on probleem. noh, kümme aastat on ilmselgelt liiga pikk aeg, seda ei ole tarvis ning ühe spetsiifilise kategooria puhul, milleks on krediitkaardid, seal lühendati seda nüüd ühele aastale ja tõesti tuleb mõelda, kas esemete puhul kümneaastane periood on piisav või mitte. ma ei räägi nüüd inimestest, vaid ma räägingi konkreetsetest esemestest, kuna ka need näiteks ähm, auto registreerimisnumber sisaldab ju samuti andmeid inimese kohta. ehk siis me teeme kogu aeg koostööd, koostööd teie rühmadega ja mul on väga hea meel, et meil on selline koostöö olnud, suur tänu! suur tänu selle sõnavõtu eest, sellest oli tõesti väga palju kasu. ja ma paluksin, et proua Koera vastaks kolleegidele, kolleegide märkustele. mainisid kõik olulisemad meie komisjoni märkused ära. aitäh, härra esimees, ma alustan sellest Taani intsidendist, nagu te ütlesite, siis tõepoolest nende allhangetega probleeme on. nii et ähm, nimelt see, kuidas kontrollida ähm, allhanke tegijaid. et see, mis juhtus Taanis konkreetselt ja see, need on nüüd Taani andmekaitseameti mm, uuringu tulemused, et tegelikult politsei ei kontrollinud seda, mida allhankija tegi. ja lisaks sama mm, allhankija tegelikult töötles andmeid siis kahe jaoks, ka mm, taksi andmeid juhiloa andmeid, nii et väga paljud andmebaasid äh, olid ähm, andnud oma ähm, andmete töötlemise ühe allhankijate. ja seetõttu siis ka andmeid rikuti ja me teame ka, mis tehnilises plaanis seal juhtus. nii et see allhanke ettevõtja tegevuses oli väga suuri puudujääke just andmete turvalisuse osas, andmete turvalisuse tagamise osas, nimelt nad võimaldasid ka välise mm, ühenduse eh, nendele andmetele, selle nii-öelda internetivärava ja seda tegelikult juhtuda ei tohiks ja see tähendab, et tänu sellele väravale ka tekkis ähm, selles süsteemis ähm, haavatavus ja, ja seetõttu siis ka olukord äh, eskaleerus ja ühel isikul siis õnnestus tänu sellisele häkkimisele kogu andmebaas ähm, kopeerida. nii et äh, kui see oleks juhtunud siis üheks ja andmed oleks migreeritud äh, siis kahte, siis see tähendab seda, et ka siis kahete migreeritud andmed oleksid olnud samuti kompromiteeritud Need andmebaas loomulikult ei ole sama, see on dünaamiline, seal on uued andmed, mõned andmed on võib-olla ka kustutatud, aga on ka ühised andmed, mis kopeeriti selle intsidendi ajal ja probleem on selles, et, et keegi ei oska öelda ja ka Taani politsei ei tea, kui suur selle rikkumise ulatus oli. kas need andmed müüdi maha, osaliselt või täielikult, me ei tea, mis sellest sai. et ähm, mis saab siis, kui kolmas osapool ähm, sellistele andmetele ligi pääseb. nii et ma arvan, sellel kolmandal osapoolel mingid andmed on, aga me ei tea, kui palju. me ei tea, kui palju andmeid nüüd ähm, kompromiteeritud on aga mis puudutab allhanked endid, siis ma sooviksin välja tuua, et äh, Schengeni hindamine, hindamise küsimustikud praegusel hetkel äh, sisaldavad ühte küsimust ja ka äh, allaküsimusi äh, allhangete kohta ja, ja küsitakse seda, et kuidas äh, siis pädevad asutused allhankeid korraldavad ja haldavad, nii et neil on ka andmebaasidega seoses vastavad privileegid. ja mis juhtub, on see, et pädevad asutused ähm, annavad eraettevõtetele õiguse andmeid töödelda, aga nad ei kontrolli seda, kuidas seda tehakse, aga see kontroll peaks toimuma nii et äh, asi ei ole mitte ainult ähm, turvakontrollis ja seal taustakontrollis, see on ka loomul-, loomulikult oluline, nii et tegelikult see ähm, rikkumine ei juhtunud mitte nende isikute pärast, kes seal töötasid, vaid ähm, see oli teise probleemiga seotud. me peame ikkagi arvestama sellega, et äh, et äh, riiklikud pädevad andmekaitseametid omavad ka oma vastutusi ja nende vastutada on ka teada, mis toimub nende andmebaasidega nii et kui me räägime nii tundlikest andmebaasidest, siis liikmesriigid peaksid äh, ikkagi paremini vaatama, millistele ettevõtetele nad allhanke korras äh, nende, äh, selle andmetöötluse ülesande annavad ja, ja ka mil määral seda tehakse ja kontroll peab toimima. nii et ähm, see on äärmiselt oluline. oluline ennetamaks veel rohkemat kahju. proua Sippelile vastuseks andmete turvalisus. jah, tõepoolest teadlikkus siin osas ei ole väga kõrge. ja see on tegelik olukord nii era- kui ka avalikus sektoris, nii et ähm, turvalisus on selline investeering, ähm, mida tavaliselt ei teostata, see on selleks, et saavutada andmekaitset, panganduses mõningad sektorid tõepoolest investeerivad väga palju turvalisusesse, aga mitte kõik sektorid ja avalikud, ähm, avaliku sektori ametid ka ei. nii et tõepoolest peab tekkima mingi intsident selleks, et inimesi üles äratada, et nad hakkaksid investeerima. et nad investeeriksid ka konkreetsesse ähm, personali, nii et ka siin on olemas puudujääk teadlikkuses. ja meie töö ja ülesanne seisnebki selles, et me peame rääkima sellest, et, et andmekaitse plaanis on ka andmete turvalisus äärmiselt oluline ja kui me räägime isikuandmetest, siis ka isikuandmete turvalisus, andmete terviklikkus on äärmiselt oluline. ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine siis veel, et, et meie rühmal tuleb ka vastav ähm, veebileht. Te küsisite, kas riiklikud ähm, ametid on kõik sama kaugele jõudnud, siis jah, ma ei hakka siin praegu ähm, liiga palju ähm, äh, äh, ütlema, sellepärast et muidu ma saan pärast väga palju kaebusi, kui seda ka juhtub, aga ma ütleksin, et üldiselt äh, me investeerime oma aega ja, ja palju tööd Schengeni küsimustesse. nii et me oleme sellega tegelenud juba mitmeid aastaid. meil on infot erinevates keeltes sõltuvalt äh, siis kolmanda riigi äh, kodanikest, kes äh, meile tavaliselt, meiega tavaliselt ühendust võtavad. nii et meil on siin veel tööd teha. ja koordineerimise rühm kindlasti abistab siinkohal ja meil tuleb ka oma veebileht, nii et me praegu veel lihvime neid asju ja kogu meie dokumentatsioon pannakse ka sellele veebilehele üles Te küsisite ka hoiatusteadete uuendamise kohta ja ka härra Coelho küsis selle kohta. mida me kavatseme teha? me alustame statistilistest andmetest, sellepärast et see annab selliseid vihjeid äh, selle kohta, kuidas edasi liikuda ja me alustame statistilistest andmetest, et vaadata, kui palju hoiatusteateid on uuendatud, kui mitu korda ja kui kauaks. ja nii nagu kõikide inspektsioonide puhul, siis on ka näidis ja tuleb suvalisel, suvalise intervalliga siis ka kontrollida neid. nii et neid võib olla tuhandeid, aga igal juhul me üritame suure, sellise hea protsendimäära nendest andmetest läbi kontrollida ja mis puudutab neid õigustusi, siis äh, praegu neid uuendamisi tuleb õigustada ja hindamine, hindamise puhul on oluline andmekaitse puhul just äh, vajalikkus. sellepärast, et andmeid äh, kogutakse, säilitatakse just selleks ajaks, kuni on vajalik, sellepärast et neid võib säilitada kohustusliku ajamääraga või võib ka vähema aja ähm, hinnata, neid säilitada nii et ähm, sellega tegelevad riiklikud äh, andmekaitseametid. nii et see hindamine peab olema õigustatud, me ei hakka seda vaidlustama. nii et me vaatame, äh, millega õigustatakse seda, et selle isiku andmed peavad süsteemi jääma. kui seda ei õigustata, siis ei ole vajalik ka selle isiku andmeid veel säilitada süsteemis, et see oleks siis õige järeldus. et selliselt selliselt me kavatseme, sellistelt alustelt me kavatseme siis tegutseda. riiklike kriteeriumite aruanne, ma arvan, et see võtab tegelikult kauem aega. see aruanne ei valmi kindlasti veel järgmiseks aastaks. selleks, et, et panustada nendesse ettepanekutesse nii et esimestel aastatel me seda tegime ja komisjon peab vastava aruande iga kolme aasta tagant koostama, aga samas, samas see võtab väga kaua aega ja me ei saanud sellega hakkama, sellepärast et peab ka riiklikul tasandil ähm, asju kaaluma. nii et äh, hoiatusteate koostamiseks on veel rohkem põhjusi kui ainult ka artikkel kakskümmend neli, selle, näiteks et sellepärast, et Äh, isik sooritas kuriteo või arvatakse, et ta on sooritanud kuriteo, nii et väga palju on põhjuseid ähm, nende hoiatusteadete koostamiseks. ja me peame siin äh, arvestama ka siseriikliku õigusega, peame vaatama, millised on need ühised nimetajad, mis on erinev ja peale seda, kui meil see ähm, ülevaade on olemas, siis, siis me näeme, mis suunas me peame liikuma ja teie ettepanek, et meil oleks rohkem harmoneeritud äh, kriteeriumid, siis see oleks loomulikult suurepärane, sellepärast et seda oleks lihtsam ähm, kontrollida ja analüüsida ja oleks parem ka äh, vältida äh, proportsionaalsusest tulenevaid puudujääkisi, kui hoiatusteateid koostatakse ja andmete kvaliteet on siinkohal ka oluline. ma tooksin ühe näite. vahel on ähm, hoiatusteade, kus on lihtsalt kaks nime kui see on sellisest maailma piirkonnast, kus on miljoneid inimesi, näiteks nagu Gujarati, kus on väga palju inimesi täpselt sama nimega, nii et see ei anna tegelikult äh, väga palju infot, et vahetevahel on seal võib-olla ütleme, töökoht vahel, tavaliselt isegi seda, mitte seda, neid andmeid ei ole, nii et ei ole äh, teada saata, millise isiku tegu on, nii et vahetevahel isegi peatatakse siis piirikontrollis inimesi, kes ei ole tegelikult see isik. nii et loomulikult võib sõrmejälgi koguda, aga see tekitab veel teisi probleeme, nii et näiteks Portugalis, minu koduriigis eh, saime me väga palju juurdepääsutaotlusi, need lähevad kõik meie TPA-le, kuna neil on juurdepääs sellele süsteemile ja me oleme silmitsi nende probleemidega igapäevitsi, sellepärast et me oleme me peame tuvastama isikuid äh, sellel alusel, et kas see isik on see, kelle kohta hoiatusteade on koostatud või mitte, see on keeruline olukord. nii et mis puudutab neid aruandeid, siis vabandust, me üritame teha oma parimat, aga ma ei usu, et me sellega õigeaegselt hakkama saame. ja teised küsimused. koostalitusvõime, väljakutsed ja kas me oleme osa ka kõrgetasemelisest töörühmast või kas meie töörühmaga peetakse lihtsalt nõu. nagu komisjon juba märkis siis meil on väga head institutsioonilised suhted komisjoniga, me kutsume komisjoniga oma kohtumistele, eh, siis mingiks eh, osaks selleks, et eh, nad saaksid meile infot anda ja meie esitame küsimusi komisjonile ja komisjon selgitab asju ja meil on väga hea suhe. aga see ei tähenda, et me oleksime ametlikult äh, kuidagi kaasatud, see on positiivne, aga tegelikult formaalselt ei, meilt arvamust ei küsita. nii et äh, jah, me oleme küll kaasatud, aga mitte, mitte tegelikult kaasatud, forma-, ametlikult kaasatud. ja see on küsimus, mis tegelikult peaks kaasama kõik riiklikud andmekaitseametid, see on äärmiselt oluline, see on oluline ka meiepoolse panuse andmiseks, sellepärast et me teame, et need probleemid, mis meil praegu uue süsteemiga on ja ka teiste süsteemidega eksisteerivad, on, on see, et me teame, kus need süsteemid riiklikul tasandil on juba integreeritud või mitte ja mõningatel õiguskaitseasutustel näiteks on juba sellise ühe otsingu liidesed olemas. nii et selliseid otsinguid mõningates liikmesriikides on olemas võimalus, et sissi-vissi Eurotaki, Europoli kaudu äh, otsinguid teha ja sellisel juhul nad saavad teha ainult ühe otsingu, näiteks nad, kui ma otsin äh, nime, siis äh, kui mul on juurdepääsu privileeg olemas, äh, siis ma sisestan selle nime ja ma saan juurdepääsu nendele andmebaasidele, millele mul on luba antud. nii et need süsteemid ei ole koostalitusvõimelised, sellepärast et nad ei ole üksteisega ühendatud, aga samas ma saan ainult ühe sisestusega teha otsingu kõikides nendes andmebaasides. ja ja see on oluline, et see otsing ei tekiks väga kaua aega, see on tähtis. loomulikult äh, meil oleks väga hea meel, kui me saaksime aruteludes rohkem aktiivselt ähm, kaasatud olla, aga ametlikult meil seda staatust ei ole praegusel hetkel. ja loomulikult see sõltub ka teist ja mitte ainult meist, mil määral me kasutada oleme. suur tänu, proua Koera! suur tänu selle ettekande eest ja ka teie vastuste eest. kokkuvõtteks. loomulikult järgmisel esmaspäeval me veel tegeleme sellega, härra Vierta on kõrgetasemelisest rühmast siin, ma juba rääkisin teile, et meil on selline uus rühm, kus koordinaatorid ähm, peavad silmas meie prioriteete ja härra Koljo, kes on siis selle töörühma ähm, esimeheks, ähm, kontrollib ka Schengeni küsimusi, see on ka meie jaoks äh, prioriteediks. ja kolmandal-neljandal novembril on meil ka äh, lähetus EU lisa juurde, meenutan teile seda veel, nii et äh, see on üheks prioriteediks ka meie töörühmale ja komisjonile. aitäh, proua Guerra, teile, et tulite täna siia ja suur tänu ka komisjonile ja, ja ka meie kolleegidele siin arutelus osalemise eest, aitäh! Uh, nii, läheme edasi siis päevakorrapunkti number kakskümmend juurde ja härra Depreele ütlen vabandused hilinemise pärast, äh, ütleb esimees, äh, teema on tähtis, nagu äh, kolleegid teavad, kui meie liige on küsinud küsimuse ja komisjon ei vasta õigeaegselt, siis on kodukorra reegel sada kolmkümmend. Äh, selle jaoks, et on võimalik äh, esitada kirjalik küsimus komisjonile, jällegi üks küsimus, äh, kahekümne kolmandal augustil härra Depree selle protsessi alguse, algusega tegi selle protsessiga, selleks, et küsida kas lahkumise ettekirjutused ja väljasaatmismeetmed registreeritakse SIS-i süsteemis või Eurodakis. viieteistkümnendal septembril oli komisjoni vastamise tähtaeg, aga nad ei vastanud, äh, vastavalt kodukorra artiklisse kolmkümmend äh, lõige neli on see nüüd päevakorras. kõigepealt annan siis härra Depreele küsimuseks sõna ja siis äh, küsime komisjoni käest, kelle esindaja on siin kohapeal, nii et Gerard, teil on sõna suur tänu teile esimees. ärge vabandage sellepärast, et aeg on üle läinud, sellepärast et eelnev debatt oli väga huvitav. aga mina esitasin siis küsimuse komisjonile juba mõnda aega tagasi, eh, küsides, et kas Euroopa Liidus on olemas andmebaas, mis võimaldaks teada saata liikmesriikidel, kas Äh, pagulasele on tehtud lahkumisettekirjutus või väljasaatmismeetmed ja kuidas nad on registreeritud. tundub, et selles valdkonnas on liikmesriikide vahel üsna kehv koordineeritus. komisjon äh, kinnitas, et äh, sellised kirjed peaksid olema kohustuslikud tulevikus SIS süsteemis ja minu küsimus on järgnev. kas äh, komisjon selgitaks, mikspärast just SIS süsteem on kõige sobivam selleks, et lahkumisettekirjutused ja väljasaatmismeetmed sinna registreerida. komisjon on teinud ettepaneku äh, selle kõikide liikmesriikide jaoks kohustuslikuks muutmiseks, et Eurotakis näiteks registreeritaks kõik äh, äh migrandid, äh, neid puudutav informatsioon, näiteks viisade küsimus ja sõrmejäljed äh, ja minu küsimus on, et mis mõte seal kõigil on? kui me ei tea, kas inimesele on äh, rakendatud meetmeid, mis puudutavad lahkumisettekirjutusi või väljasaatmiseid. nii et mis siis Eurotaki roll konkreetselt selles kontekstis on? härra esimees ütleb, et kas äh, proua Susanna Felka-Jansen palun vastaks sellele küsimusele. suur tänu, esimees, austatud libekomisjoni liikmed, äh, austatud härra Tipre. tahaksin kõigepealt lugeda ette eh, vastuse esimesele küsimusele, mis esitati augustis kaks tuhat kuusteist ja on võetud vastu ka ametlikult komisjoni poolt. ja alustan lugemist, ütleb kõneleja. Need menetlusreeglid, mis puudutab lahkumisettekirjutusi ja väljaseadmismeetmeid eh, kodanikele, kes viibivad illegaalselt eh, Euroopa Liidu pinnal, see on kaasatud juba tagasisaatmise direktiivi küsimus on komisjoni poolt, kas Euroopa Liidu väljakutsetele on see piisav vastus, kui me mõtleme, kuivõrd suur pagulaste voog on saabunud Euroopa Liitu ning nende teised liikumised Euroopa Liidus samuti. liikmesriigid äh, väljasaatmisotsuste kohta praegu ei jaga informatsiooni koordineeritud moel, võimalik on, et äh, äh, illegaalsel immigrandil kelle otsus on, väljasaatmise otsus on tehtud, saab seda vältida lihtsalt, et ta läheb mõnda teise liikmesriiki Schengeni piirkonnas. sellised äh, registreeritud äh, väljasaatmismeetmete või lahkumise ettekirjutuste küsimused peab olema registreeritud seetõttu andmebaasis. seetõttu oleme me teinud ettepaneku, et SIS-is tuleks teha muudatus äh, selleks, et väljasaatmine ka reaalselt aset leiaks seetõttu peaks äh, kõik sellised meetmed äh, rakendama sisse süsteemi selleks, et äh, Schengeni piirkonna teistesse riikidesse edasireisimist vältida. et see peaks olema äh, illegaalsete immigrantide puhul kohustuslik. see väldiks võimalust, et konkreetne isik võiks minna mõnda teise liikmesriiki ja lihtsalt vältida väljasaatmismeetmeid Äh, sissi tuleks need aspektid registreerida, aga suurem koordineerimine on vajalik ka pädevate ametivõimude vahel. siis äh, teine küsimus, mis augusti lõpus meieni jõudis, äh, kahekümne kolmandal nimelt, pean vabandama, sellepärast et ametlik vastus on viibinud komisjoni poolt. see võetakse vastu seitsmeteistkümnendal oktoobril, aga saan teiega jagada sellegipoolest mõningaid infokilde sellest vastusest, sellepärast et siis valiti et mikspärast siis on kõige parem informatsiooni vahetamise võimalus. selleks, et kasutada, kirjutada sinna ka lahkumise ettekirjutused ja väljasaatmismeetmed. siis on kõige eh, laiapõhjalisem informatsioonivahetusplatvorm Euroopas. see on eh, näiteks eh, piirivalvuritele ning politseinikele kättesaadav, kes kohapeal tegutsevad ning saavad koheselt tegutseda, kui näiteks hoiatusteav-, hüvitissüsteemis eh, ilmub. Eurotakis aga ei ole lugu niimoodi, Eurotaki kasutusvaldkond on väga piir-, piiratud eh, ning eh, siia on peamiselt kaasatud Dublini määruse rakendamisaspektid. Eurotaki kohaldusala ei ole ka piisavalt lai selleks, et kõik väljasaatmismeetmed ja lahkumisettekirjutused kaasata, näiteks lahkumisettekirjutused, mis on tehtud kuriteo toimepanijatele. ja sellepärast oleme otsustanud selle sissi äh, sisestada. nagu teate, sissil on juba sisenemiskeeld vastavalt artikkel kakskümmend neli siis kaks määrusele kohaselt. ja nüüd oleme lihtsalt kohaldusala äh, väljasaatmisotsuse osas äh, laiendanud ja loogiline oleks, et siin oleks eelmise protsessi jätkuga tegemist sisenemiskeelud on äh, ka siis laiendatud nüüd väljasaatmisotsuste või lahkumisettekirjutustega. saalis kõlab küsimus, mida me ei kuule, sest mikrofon ei ole sees. Äh, tõlgid paluvad, et äh, räägiksite, loeksite natukene aeglasemalt, ütleb härra Depree. Sissi süsteem on kõige laiapõhjalisem instrument, äh, ütleb komisjoni esindaja, nii et äh, koha peal juba äh, politseiametnikel on võimalik seda näha ja nad näevad täpselt, milliseid tegevusi on vaja ette võtta ja saavad seda teha. Eurotaki poole pealt aga ei ole asi niimoodi, seal on väga tugev eesmärgipiiratus, siin on asüülitaotlejate info salvestatud ning ka illegaalsete immigrantide oma ja seda on vaja ainult seda on võimalik kasutada ainult volitatud kasutajate puhul ja väga erijuhtumitel, aga siis see on laialdasemalt kasutatav. nii et kui inimest kontrollitakse näiteks tänaval, liikmesriigi territooriumil, kui eh, sissis on hoiatusteade olemas, saavad politseiametnikud kohe, koheselt reageerida. üks asi. teine asi on see, et Eurotaki kohaldusala ei ole niivõrd lai, et sinna saaks kaasata kõik inimesed, kes on lahkumisettekirjutuse äh, saanud, äh, sellepärast et äh, sanktsioonid näiteks kuriteo toimepanemise eest ei ole kaasatud Eurotakis, aga SIS-is on see juba olemas liikmesriigi sisenemiskeelu näol. siis kaks määruses on juba sisenemiskeelud olemas, kui inimene lahkub Schengeni alalt, tuleb sisenemiskeelt äh, koheselt rakendada süsteemi. kui inimene on juba ära läinud, siis on olulised, olulisemaks rakendada väljasaatmismeetmed. praegu aga selle kohta mingit teavet äh, sissis pole seal ei ole kirjas, kas on tehtud lahkumisettekirjutus või inimene peaks äh, välja saadetama vaid seal on lihtsalt öeldud, et inimene ei tohiks siseneda vastavalt sisenemiskeelule. nii et meie oluline eesmärk on praegu äh, väljasaatmismeetmete esimene menetlus ka sinna sisse panna ja kirjutada siis nimelt just e-, e-, siis süsteemi. ka automaatne äh, sõrmejälgede tuvastussüsteem on kättesaadav kaheteistkümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus siis siis, mis tähendab äh, et äh, inimesed, kellel on äh, äh, võltsidentiteet või keda ei ole tuvastatud veel, on võimalik tuvastada nende sõrmejälgede alusel. loomulikult liikmesriigid ütlevad ise, millistel tingimustel see sõrmejälgede kontroll aset leida võib. aga see on siis süsteemi väga oluline kasutusvaldkond, et illegaalseid immigrante tuvastada Äh, esimees ütleb, et isegi mina ei suutnud jälgida. tahaksin tänada äh, teid vastuse eest ja Gerard, kui tahate veel laiendada midagi, siis palun küsige, sest et küsimus on ju teie oma. hästi. sissi puhul, kui tegemist on süsteemiga, et tuvastada isikute sõrmejäljed miks liikmesriigid peavad siis igaüks ka neid äh, eraldama isikutelt omaenda liikmesriigis, ma ei saa sellest aru. Äh, üldiselt selle kogu ülesande eesmärk on see, et härra Depree saaks vastuse oma küsimusele, ütleb esimees. ja meie kõik istume siin nii kaua, kui küsimus on vastatud. nii et äh, palun vastake aga veidi aeglasemalt, nii et ka Prantsuse kabiini tõlgid saaksid, jõuaksid järele, ütleb esimees praegusel hetkel, ütleb komisjoni esitaja, on võimalik sissist otsida automaatandmete alusel, inimest on võimalik äh, sünnikuupäeva ja nime järgi otsida. kui inimene aga oma identiteeti muudab, kasutab äh, mõnda muud dokumenti, võltsdokumenti, isegi kui inimest on sellesse süsteemisse kaasatud, ei ole teda võimalik leida. seetõttu on väga oluline see, et oleks võimalik teda otsida ka sõrmejälgede järgi. ja kui pagulased näiteks lähevad ära riigist, kust nad on teinud asüülitaotluse, lähevad teise liikmesriiki, teevad seal asüülitaotluse või kasutavad seal hoopis teist eh, identiteeti või teist isikutuvatusdokumenti, on võimalik neid süsteemist leida sõrmejälgede järgi ja vaadata, kas juba on tehtud neile lahkumisettekirjutus. härra Depre eh, jätkab, vabandage esimesega, küsimus on, et mikspärast me kohustame liikmesriiki võtma liik-, äh, inimestelt sõrmejälgi ja kasutama näotuvastustarkvara, kui me saaksime teha seda juba läbi SIS-süsteemi that uh, basically fundamentally Eurodac and the SIS, they have significantly different väga erinev äh, eesmärk on nendel süsteemidel. nagu öeldud, Eurotakil on migrantide ja pagulaste tuvastamiseks öö, äh, olemas järgmised sammud, äh, kuhu nad on esimesena sisenenud ja kes peaks äh, hakkama süülitaotlust läbi vaatama liikmesriikidest. Eurodac praegu talletab ainult sõrmejälgi aga selle kasutajaskond on ka piiratud. SIS-il on hoopis teistsugune eesmärk. politseiametnikud peavad ju kohapeal tegutsema. küsimus ei ole lihtsalt inimese või objekti tuvastamine ja selle asukoha leidmine, vaid nad peavad ka midagi tegema, kas kedagi vahi alla võtma või eh, ta näiteks kaitse alla seadma või uurima edasi. SIS-i ligipääs on Äh, piirikaitsjatele äh, kasutamiseks ette nähtud ja politseinikele samuti. kui on inimese tuvastamise vajadus, siis SIS on ligipääsetav ametnikele ja seetõttu on SIS kõige kasulikum võimalus äh, lahkumisettekirjutuste ja väljasaatmisotsuste registreerimiseks, sest kui politseiametnik küsitleb indiviidi, on võimalik tuvastada tema isik ja nad ei pea pöörduma eraldi nende ametivõimude poole, kellel on Eurodacis sissepääs ja siis eh, saatma ta tagasi esimesse registreeritud eh, liikmesriiki. nii et kahel eh, süsteemil on täiesti erinev eesmärk. It... ma saan aru, ütleb esimees, aga edasi ei ole võimalik aru saada, sest inimesed räägivad korraga. härra Depree ütleb, et ei, ma ei saanud ikkagi ammendavat vastust, et ilmselt küsin uuesti Uh, uh, I mean... suur tänu komisjonile, ütleb esimees. Äh, ma sain aru teie vastusest, te räägite siin eesmärgi piirangust kahe andmebaasi puhul. aga härra Depree siin küsib ikka, et miks Eurodacis ei ole need andmed salvestatud ja ta ei ole rahul teie vastusega. nii et äh, ilmselt peate jätkama seda protsessi äh, hiljem, kas tahate midagi lisada? Well, the Eurodac is not a complete migration data. Eurodac ei ole täielik eh, immigratsiooni andmebaas, ei ole eh, arhiiv, eh, ajalugu ei kaasata sinna, ainult inimeste sõrmejäljed. siis ei ole ka arhiiviga ja pika ajalooga andmebaas. seal on informatsiooni küll rohkem võrreldes Eurodaciga ning konkreetne tegevus võib selles ajenduda, mis Eurodakis on puudu kogu taristu tegelikult on äh, siis süsteemi taga, selleks et äh, äh, päringutele anda lisainformatsioonile vastust niimoodi, et kogu objekti või inimese info saab täielikult sealt kätte, nii et ametivõimud ja jõuorganid saavad võtta vastavaid meetmeid. Eurodaciga ei ole asjad niimoodi, sellepärast et tegemist on väga rangelt piiratud eesmärgipärase andmebaasiga ja hoopis teistsuguse eesmärgiga. I think, I think we need to leave it there. Thank you very much um.... Äh, suur tänu, mm, aitäh komisjonile. Äh, tahan öelda veel omalt poolt, et meie päevakorra kohta, et me vaatame siis äh, kahe ja Eurotaki küsimused äh, ikka ja jälle läbi. meie komisjon tegeleb sellega pidevalt. Äh, nii et õige pea pöördume selle juurde tagasi, aga suur aitäh ja suur aitäh ka komisjonile. Uh, edasi läheme kahekümne teise päevakorrapunkti juurde nimelt EASO külastamise eesmärgil toimunud libe komisjoni lähetus Maltale kaheksateist ja üheksateist juuli tegemist on delegatsiooni aruande projekti läbivaatamisega et head kolleegid, kolm libekomisjoni kolleegi külastasid EASO-t eh, eh, Maltal, Valetal eh, kaheksateist kuni üheksateist juuli. Cecil Kienge oli selle delegatsiooni juht sotsiaaldemokraatide hulgast, ECR-ist Helga Stevens ja Rahvapartei Carlos Coelho tegemist on igal aastal kaks korda toimuva visiidiga libekomisjoni poolt äh, Äh, loomulikult on selle kõige taustaks äh, kestev pagulaskriis ja ASO olukord on toetada äh, eesmärk on toetada liikmesriike, eriti Itaaliat ja Kreekat asüülitaotlejate registreerimiseks ning edasi ümberpaigutamisel liikmesriikidesse. palun siis, Silgi Enge, siis, et libe delegatsiooni juhina annaksite meile ülevaate sellest missioonist ja kannaksite ette oma aruande projekti, palun. Grazie, president. ja e, eh, eh, in efekt-. tänan väga, esimees. Eh, jah, tõepoolest, meid võeti väga soojalt vastu. aga see vastuvõtt oli ka väga professionaalne. meid võttis vastu EASA direktor. seal oli ka palju teisi isikuid, sealhulgas Malta ametivõimude esindajaid ja kohal oli ka kodanikuühiskond meie kohtumiselt EASO esindajatega me võime öelda, et nad täidavad oma ülesandeid väga professionaalselt. ning ähm, nad teevad rohkemgi, kui nad tegelikult peaks. samuti kuulsime Bulgaarias, Itaalias ja Kreekas olevate kontorite kohta, neil tegelikult ei ole ülesannete täitmiseks piisavalt personali, struktuur on liiga väike ning eh, Ühendriikidest toodud personal ei ole samuti piisav, lisaks eelarvelised vahendid ei ole piisavad. suurem osa EASO tööst on toimunud Kreekas väga tõhusalt koostööd tehes Kreeka ametivõimudega. märtsikuust juunikuuni tuli Kreekasse üheksa tuhat inimest Süüriast. Euroopa Liidu ja Türgi leppe kohaselt võib EASO personal äh, vastuvõtuprotseduuridega tegeleda, nad võivad Kreeka ametivõimudele teha spetsiifiliste juhtumite kohta ettepanekuid. EASO on samuti sobivusintervjuude korraldamisel abi pakkunud, jutt käib asüülitaotlejate intervjueerimisest. kusjuures suur osa neist on äratuntavad, näiteks Bangladeshi ja, ja teiste paikade kusjuures nende äh, tunnustamise määr on väga kõrge Äh, direktor Jose Carrera koos oma juhatusega käivitas kõrgetasemelise missiooni, mille eesmärk oli tuvastada peamised ümberpaigutamise probleemid. probleemid, no tuvastati liikmesriikide vähene panustamine ja ka probleemeid äh, bürokraatia tõttu, samuti julgeolekuprobleemid EASA on olnud oluline ka Itaalia jaoks. ehk siis kõigepealt ma rääkisin Kreekast, nüüd Itaaliast. seal on EASA-st olnud kasu eh, sisserändajate registreerimisel, samuti on mängitud olulist rolli kolmandates riikides, näiteks Lääne-Balkani riikides. Eh, mis puudutab inimeste tagasisaatmist eh, Türki, siis tagasisaatmisi on olnud rohkem kui kodumaale saatmisi. ka analüüsiosakond on välja öelnud selle, et EASO ei paku teavet kolmandate riikide julgeoleku kohta, vaid ainult faktiteavet ja neutraalset teavet ning äh, aruanded äh, päritoluriikide kohta tulevad EASO personalisulest. kui rääkida päritoluriikide olukorra analüüsimisest, siis EASO analüüsib seda ja liikmesriigid peavad sellega arvestama, kui rääkida nende rahvusvahelise kaitse süsteemist. mõned teemad, millest räägiti, äh, puudutasid väljaõpet. ja me kuulsime sellest, missugust rolli mängib EASO nii-öelda koolitajate koolitamisel. kuulsime ka alaealiste ja inimkaubanduse kohta ja selle kohta, kuidas EASO personal koolitab liikmesriikide personali. tulevikus keskendub EASO ka piinamise ohvritele. samuti rääkisime Jose Carrerasega sellest uuest EASO rollist, millega EASO hakkab tegelema, kui temast saab täieõiguslik amet. sellisel juhul oleks tal oluline juurde pääseda andmebaasidele ja ka võimalik kasutada metaandmeid selleks, et paremini praegust olukorda ilmestada EASA jaoks on keskse tähtsusega see, et määrus võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et siis oleks ametil piisavad eelarvelised vahendid ja ka spetsialiseerunud personal kohtusime ka Malta siseministriga ja temaga rääkisime ümberpaigutamise protsessi parendamisest ja vajadusest eh, investeerida välispoliitikatesse eh, rände kontekstis, ehk siis eh, meie lähetus oli nii inimlikult kui ka professionaalselt väga viljakas kohtusime ekspertidega, kes teevad rasket tööd rasketes tingimustes, neil ei ole piisavalt personali ja nad tahavad lihtsalt oma ülesandeid paremini täita autonoomselt ja iseseisvalt, aitäh! suur tänu, proua Kienge, väga põhjaliku ülevaate eest. kaks kolleegi käis veel seal ja soovivad sõna võtta, seega härra Koeljo, palun. suur tänu, esimees olen nõus proua Kiengega, see oli väga meeldiv kogemus proua Kienge ja proua Stevensiga ähm, Maltal käia. soovin kolm kommentaari välja tuua. esiteks, öelda täpselt sedasama, mida ütles proua Kienge. esiteks, EASO teeb väga head tööd teiseks tuleb aru saada, et EASO-l ei ole piisavalt personali, piisavat eelarvet ja nende pädevus ei ole nii suur, kui peaks olema, arvestades nende ülesandeid. ja kolmandaks, see on minu isiklik arvamus, et on selge, et liikmesriikidel on tarvis EASO abi, aga nad ei anna omakorda EASA-le vastu seda, mida EASA-l vaja on. ehk siis tõesti võib selle pinnalt väita, et uue õigusliku alusega peaks võimalikult kiiresti olukord paranema ja et uus amet saaks äh, hästi tööle saama. väga hästi öeldud, väga lühidalt ja täpselt. aga see on väga oluline, ütleb härra esimees ma olen kindel, et EASO kolleegid oleks selle kõigega nõus, aitäh! ning Helga Stevensi kõvel äh, kõneleb härra Allah Aho, seega palun. suur tänu, härra esimees, ma loen äh, sõnumi proua Stevensilt. mul oli privileeg olla osa libe komisjoni äh, lähetusest Maltale ja ASO juurde on selge, et nüüd on käes EASO tund, arvestades seda, et Euroopa seisab silmitsi pretsedenditute rändevoogudega. kui ma muidu ei oleks nõus sellega, et Euroopa Liidu ameteid tuleks järjest suurendama, siis EASO puhul on selge, loogiline, et siin tuleb igati toetada eh, vahendite ühist kasutamist Euroopa Liidus EASO-l on eh, suur ülesanne eriti just see, et tõeliste pagulaste ja varjupaiga taotlejate, eh, et need inimesed tuleb välja sõeluda nende eest, kes teistel põhjustel rändavad ja mina tervitan seda laienemist. tänan väga, kas mõni teine eh, saadik soovib veel sõnu, kui ei, siis tänan proua Kienget kõigepealt visiidi eest ja ka selle väga põhjaliku äh, aruande eest, mis kindlasti panustab meie koostöösse EASO-ga. suur tänu, see on väga oluline. ning kindlasti võtame arvesse seda, mida te ütlesite. nüüd, kolleegid, liigume päevakorras edasi kahekümne esimese punktini, taas ka see on seotud pagulasküsimustega. ning tegemist on arvamusega, mis puudutab pagulasi rändevoogudega toimetuletut ning Euroopa Liidu välistegevuse rolli. arvamuse koostaja on Marie-Christine Veržia ning muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teile ka teada. põgus sissejuhatus, enne kui Marie-Christine saab sõna seitsmendal juunil komisjon avaldas oma teatise uue partnerluse kohta seoses kolmandate riikidega. seda esitati libes viieteistkümnendal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. väliskomisjon, arengukomisjon äh, koostasid omaalgatusliku aruande selle teema kohta äh, ja Euroopa Liidu välistegevuse kohta. üheteistkümnendal juulil äh, anti kuue fraktsioonile see arvamus ja proua Veržia on selle raport ning nüüd saab sõna proua Veržia oma arvamuse projekti kirjeldamiseks, aitäh! Merci, euh, monsieur le president, euh, merci de votre introdu-. aitäh, härra esimees, suur tänu selle sissejuhatuse eest, aga ma sooviksin veel lisada paar sõna sellele sissejuhatusele. et peale selle olen ma veel äh, Äh, vastutab ka inimõiguste ala, äh, alakomisjonis äh, raporti ees, mis puudutab inimõigusi kolmandates riikides, nii et see kõik on omavahel seotud ja ja seetõttu ma tutvusin väga põhjalikult ka Ahveti ja TV raportitega meie kolleegidelt, nii et, et seal on väga palju ühiseid elemente, mis tuleb ja need raportid tulevad ka järgmisel nädalal täiskogusse. see Ahveti raport siis, mille kohta me oleme arvamuse koostanud. nii et ähm, arvestades selle äh, teksti piiranguga tuhat viissada tähemärki, siis see on tõesti väga kohutav sellest kinni pidada, nii et ähm, ma juba variraportoriga kohtusin ja, ja me arutasime seda probleemi sellepärast et see arvamuse projekt, mis meil praegu on, on tõesti väga lühike. ja võib-olla isegi liiga napp, nii et siin on kindlasti mõned nüansid puudu. aga ma üritasin siin hõlmata kõige olulisemad punktid ja, ja, ja samuti keskenduda kõige olulisematele punktidele just libekomisjoni jaoks ja arvestada siin ka Euroopa poliitikaga äh, pagulase rändevoogude osas. nii et üritan siis tutvustada seda arvamuse projekti, nii et siin esimestes punktides me kirjeldame olukorda, kuuskümmend viis koma kolm miljonit inimest, kes on sunnitud oma kodukohast lahkuma, et selliselt ma kirjeldan seda olukorda, ma olen üritanud siin ka sõnu valida, sellepärast et UNHCR kasutab samasugust sõnastust, et tegu on mitte ainult pagulastega, vaid ka nendega, kes on sunnitud oma kodukohast lahkuma. et see, seda tuleb ka täpsustada ja samuti sooviksin ma siin välja tuua solidaarsust inimestega, kes on sunnitud ümber asuma Äh, erinevatel põhjustel, inimõiguste rikkumine, konfliktid, tagakiusamine, vaesus, keskkonnaprobleemid ja nii edasi. ja kolmandatel äh, riikidel on muidugi probleeme sellega seoses ja üritasin siin väga kiiresti ära tuua ka võimalikud lahendused, näiteks seaduslikud ja turvalised liikumisteed, äh, mida Euroopa Liit peaks avamas samuti humanitaarviisad, ümberasustamisprogrammid, äh, siis vastav ähm, välispoliitika, samuti turvalised äh, päritoluriigid, siis äh, et kokkulepetes kolmandate riikidega tagatakse migrantide õigused. samuti ma olen siin kirjeldanud seda, et on ka ähm, riike, kus ähm, võime olla mures migrantide kohtlemise pärast ja ma soovisin variraportööriga tegelikult ähm, seda asja veel põhjalikumalt arutada, kahjuks ma temaga veel kohtuda ei saanud, et teeksin veel mõningaid muudatusettepanekuid äh, selle ettepaneku nüansirikkamaks muutumise kohta. nimelt üks küsimus on hästi oluline minu jaoks ja ma arvan, et sellega on kõik nõus nimelt äh, kodakondsuseta isikud, see on väga oluline küsimus. ja samuti me peame kõige nõrgemaid isikute rühmi kõige rohkem äh, kaitsma ja see on paljudele variraportööridele oluline, aga ma arvasin juba ette, et et ma, et kõik on sellega nõus ja seetõttu ma jätsin selle praegu välja ja seda me saame siis muudatusettepanekute kaudu veel kujundada. oluline on see, et kaitstaks naisi, lapsi ja ka saatjate alaealisi nii et ähm, härra esimees, nii palju minu poolt ja nüüd ma ootan huvi kolleegide märkusi. ja, ja loomulikult hea meelega ma siis arvestaksin ka kõikide kolleegide märkusega ja annan neile ka aega nende ähm, märkuste ja muudatusettepanekute esitamiseks. aitäh, proua Veržia! ja kõigepealt härra Dupree, palun aitäh, härra esimees. ma ei räägi nüüd äh, isiklikult oma nimel, vaid äh, Louis Michel'i nimel, tema on siin variraportoriks ja ma loen selle ette, mille härra Michel ette valmistas. kõigepealt ma sooviksin tänada proua Veršat ettepaneku projekti eest. see arvamus tuleb väga õigel ajahetkel, sellepärast et meil on New Yorgi avaldus ja samuti on meil ka komisjoni avaldus juunikuust, mis puudutab siis uut partnerlusraamistikku kolmandate riikidega. Need on kõik väga olulised poliitilised signaalid ja parlament peab nendega tegelema. ja ma olen seisukohal, et libekomisjoni arvamus on ähm, tõesti lisandväärtuseks sellele raportile ja sooviksin esile tõsta veel seda, et väga oluline on ka see, et et seaduslikke rändeteid kujund-, töötatakse välja, see peaks olema üheks kõige olulisemaks osaks meie välistegevuses rändevoogudega. ja selle kohta on juba mitmel korral ka sõna võetud ja oluline on see, et me asju ka konkreetsemaks muudaksime mis puudutab ka meie tulevasi mm, raamistikke ja suhteid kolmandate riikidega. mis puudutab äh, ümberpaigutamist, ümberasustamist, siis see on äärmiselt oluline nii Euroopa Liidus kui ka äh, kogu maailmas ja Euroopa Liit peab siin eeskuju näitama ja peab olema ka katalüsaatoriks äh, rahvusvahelisel areenil selliste tegevuste puhul. ja nüüd mõningad küsimused, mis puudutavad meie pädevusvaldkonda, siis neid peaks ka siin arvamuses puudutama, näiteks mis puudutab tagasisaatmisi, tagasivõtmisi, samuti kokkuleppeid kolmandate riikidega, võitlemine inimkaubitsejatega ja nendega, kes pagulasi ebaseaduslikult üle piiri näitavad ja nii palju siis härra Michelli poolt, et oleks kindlasti hea meelega siia siia tulnud. aitäh! ja nüüd äh, kolleeg Põnefoe, palun. suur tänu! ma võin nende tänusõnadega liituda ja õnnitlused ka Marie-Kristiinile selle arvamuse projekti puhul, sellepärast et see on tõesti kõikehõlmav, see puudutab mm, erinevaid punkte, puudutab mm, välistegevust mm, ja Euroopa Liidu tegevust rände- ja pagulasvoogudega, nii et oluline on see, et me keskenduksime pagulaste ja sisserändajate õigustele ja me peame äh, inimõigustele keskenduma ja ka rahvusvahelise õigusest kinnipidamisele keskenduma, et siin ei ole mingit kõhklustki. me peame olema ka sidusad oma sise- ja välispoliitikas ka nendes küsimustes, et igasuguseid vastuolusid äh, vältida ja et ei hakataks kahe mõõdupuuga kahe erinevaid standardeid kohaldama inimõiguste puhul aga loomulikult me ei saa keskenduda ainult tagasisaatmitele ja piiridele ja, ja keskenduda, me peame tagama selle, et inimesi, et hääletaks tagasi ikkagi riikidesse, kus nende turvalisus on tagatud ja samuti me peame viitama sellele ja ka äh, raportöör juba ütles, et Euroopa Liit vastutab selle eest, et tagada seaduslikud ja turvalised liikumisteed migrantidele ja pagulastele, samuti olulised on nüüd ümberasustamisprogrammid, humanitaarviisad ja ka viisapoliitika üldiselt ähm, mängib siin väga olulist rolli. tähti on ka see, et meie konsulaatide töö harmoneeritakse selles osas, kuidas humanitaarviisasid väljastatakse samuti koostöö kolmandate riikidega on tähtis, demokraatia, põhiõigus ähm, ja õigusriigi edendamine, haridus, edasiõpe, info, samuti lõimimisele osutatav abi, nii et mina teen ka vastavad muudatusettepanekud. ja ma käsitlen näiteks ka äh, nõrgemate isikute rolli, naised, lapsed, LGBT isikud sellepärast et nemad on vägivalla potentsiaalsed äh, ohvrid äh, oma teel ja seetõttu nad vajavad erikaitset ja samuti meil on vaja sellist äh, rände- ja pagulaspoliitikat, mis arvestaks ka sooaspektidega. ja kevadises raportis me juba käsitlesime seda küsimust. samuti on oluline on see, et Euroopa Parlament ka demokraatlikku ähm, kontrolli teostaks äh, kolmandate riikidega sõlmitud äh, lepingute rakendamisel. ja samuti, mis puudutab äh, Piirivalveameti tegevuse kontrolli, see on ka väga tähtis, nii et suur tänu, Mari-Kristiin, meil on väga hea meel, et me nii olulises töös teemal saime koostööd teha. proua Udenberg. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka selle teabe eest, siin juba öeldi, räägiti sellest olukorrast, et maailmas on praegu põgenemas kuuskümmend viis koma kolm miljonit inimest ja seetõttu me peame mõtlema eelkõige sellele, kuidas me neid inimesi abistada saame. nii et me ei saa neid aidata selliselt, et me nad kõik Euroopasse toome, vaid eh, me peame neile ikkagi korralikud elutingimused kodukohas tagama. Franz Timmermans ütles, et Need, kes tulevad Euroopa Liitu, need on kuuekümne viie protsendi ulatuses majanduspagulased, pagulased, kes tegelikult raiskavad ära eh, meie vahendeid, mida me saaksime, mida saaksime anda tõelistele pagulastele. mul oleks üks küsimus, eh, siin räägitakse ka siis seaduslikest ja turvalistest liikumisteedest aga tänapäeval meil on olemas juba süsteem, kuidas kvootide alusel pagulasi liikmesriikide ähm, lõikes laiali jagada, aga samas liikmesriigid isegi ei pea kinni nendest kvootidest ja seetõttu mul on tekkinud järgmine küsimus. kuidas saab kolmandates riikides humanitaarviisade väljastamist korraldada? või kuidas neid väljastatakse, kas on ka mm, siis äh, humanitaarviisade puhul mingisugune ülempiir olemas, see oleks minupoolne küsimus. ja ma ei saanud äh, sellest ettepanekust päris täpselt aru, aga siin räägitakse ka tagasisaatmistest. Äh, Rootsi on eelmisel aastal väga palju pagulasi vastu võtnud ja nüüd me näeme, et meil on tuhandeid tuhandeid pagulasi, kes tuleks tagasi saata, kellel ei ole mingite põhjustega aluste äh, Rootsi jääda ja öeldi, et Euroopa Liit abistab meid, äh, sellepärast et meil ei ole selleks vahendeid, et saata tagasi viiskümmend tuhat inimest, aga meil ei ole ka nii palju vahendeid, mida siis Euroopa Liit teeb, et meid abistada nende tagasisaatmistega. ja veel üks küsimus äh, kliimapõgenike ja keskkonna tõttu ümberasujate kohta, et kas te saaksite seda veel kord äh, täpsustada ja paremini defineerida, aitäh? Aleksei Pospol aitäh, härra esimees ja aitäh ka Marie-Kristiinile, ütleb proua Post. ma sooviksin ka mõningad teksti või ettepanekud teha ja loodan, et need Marie-Kristiinile sobivad. punkt neli, kui me saaksime seda laiendada ja peale seaduslikke turvalisi liikumisteid Äh, lisada veel see, et, et sellega peatada inimkaubitsemine ja pagulastega smugeldamine. ja punkt kaheksa, siin ma paneksin, kutsub üles äh, kaasajastatud äh, andmete kogumiseks, mis puudutab inimeste õiguste tagamist, eriti mis puudutab naisi, lapsi, puuetega inimesi ja LGBT isikuid, päritolu, Ähm, varjupaiga taotlejate päritoluriikides ja ka nendes päritoluriikides, mis on turvaliste riikide nimekirjas. ja mul on veel kaheksa A ja B ka. siin ma kutsun üles komisjoni tegema tihedat koostööd vabaühendustega ja ekspertidega, kes töötavad päritolu, varjupaiga taotlejate päritoluriikides selleks, et Äh, tuua välja parimad viisid, kuidas äh, neid äh, kõige haavatavamaid isikuid paremini abistada ja edasi kutsuda üles komisjoni kaasama päritoluriikides töötavad eksperte välja töötama kõige paremini toimivaid konflikti ennetamisvahendeid ja meetodeid ja ma teen omapoolsed muudatusettepanekud ka ähm, siis äh, äh, raportisse. aitäh ja Jean Lambert äh, veel lõpetuseks, palun. aitäh. ka mina sooviksin tänada Mari-Kristiini selle ettepaneku eest ja ma olen nõus ka mõningate punktidega, mida eelkõnelejad välja tõid, eelkõige mis puudutab siis neid seaduslikke äh, liikumisteid, ehm, nii et eh, siin on oluline ka õiguslik alus, me näeme seda, et Türgi kokkulepe ja Afganistani kokkulepe oli hiljuti selline, mille puhul ei ole see õiguslik alus päris ehm, selge, parlament ei kaasatud enda kokkulepete sõlmimisse ja samas mõjutab ka tagasisaatmisi. ja tavaliselt, eh, kui on tegu tagasisaatmisega, siis parlament ikkagi kaasatakse nii et eh, me peame tõesti tähelepanu pöörama ka sellele punktile nüüd, eh, mis puudutab seda laiemat konteksti, siis on siin eh, aina kasvav mures eh, sellega, et pigem keskendutakse just pagulaspoliitikale, aga mitte nende aluspõhjustele. sellest, et mõned pagulased soovivad lihtsalt kasutada ära oma oskusi, teenida raha, nii nagu Euroopa Liidu rändajad teevad, kui nad äh, liikmesriigid reisivad, väga oluline on ikkagi hea juhtimistava äh, inimõigused, äh, õigusriigi põhimõtted, mida, mida me ja ka kestlik keskkond, et see, nendele peab keskenduma, kui me aga keskendume ainult inimkaubitsele, siis me peame arvestama ka, milline on see siseriiklik õigus, mis kohaldub seal päritoluriigis, et oluline on ikkagi, et see see õigus, mis kohaldub inimsmugeldajatele, oleks ka tõhus. nii et see, kui me hakkame raha suunama sellesse, et ennetada inimesi liikuma asuma, siis see ei ole eriti produktiivne. me peame olema teadlikud äh, ka tagasisaatmiste mõjust äh, just äh, globaalsemas plaanis, näiteks Afganistan, seal Pakistan Ähm, nõustus üle võtma äh, üle miljoni Afganistani pagulase Iraan, samuti on kaasatud. nii et äh, see jällegi võib destabiliseerida ähm, Afganistani poolt, nii et me peame olema äh, kindlad selles, et see, mida me teeme, et see ka muudab olukorra ähm, päritoluriigi stabiilsemaks, mitte ei muuda seda hullemaks, nii et kui me seda, kui me seda teed mööda läheme, see on väga suur kui just Afganistani puhul, siis me peame vaatama, mida me teeme just tagasisaatmistega ja taaslõimimise meetmetega koha peal, sellepärast et muidu me lihtsalt äh, jätame inimesed kuskil Kabuli keskel lihtsalt äh, omapäi ja meid enam ei huvita, mis nende inimestega, inimestega saab ja samas me teame, et äh, samuti praegu saadetakse tagasi just äh, noori inimesi, kellel oma päritoluriigiga on tegelikult väga vähe kontakte, nad ei tunne enam keelt ega kultuuri. see on probleem. ja ma saan ka äh, aru muredest nende haavatavate rühmadega, me ei tohiks ka noormehi välja jätta. ja me peame olema kindlad ka selles, et selles, et, et kui meil on tegu välispoliitilise mõõtmega ja kui, ja kui me vaatame neid turvalisi kolmandaid riike, siis, siis me peame ikkagi vaatama, et mitte meie välispoliitiline agenda ei oleks siin kõige olulisem, vaid me peame ikkagi arvestama nende inimeste huvidega. ja Eh, kliimaküsimustele me peaksime kindlasti tähelepanu pöörama ja me peaksime ka vaatama, eh, mida me saame teha selleks, et ka teised riigid eh, oleksid kaasatud sellesse organiseeritud ümberasustamisse. ja ma usun, et kokkuvõttes me jõuame kindlasti sellise tekstini, mis on väga hea dokument meie komisjoni poolt. aitäh, see on nüüd küll arvamus meie komisjoni poolt põhikomisjonile, aga nüüd, enne kui raportöö saab sõna, siis ma tervitaksin siin ka meie külaliste äh, gruppi, kes on tulnud äh, Natali Kriisbecki külla kutsel siia. suur tänu teile ja äh, tervitame teid siin meie kohtumisel. ja see, ma olin just Marie-Christine'ile sõna andmas, see tegelikult ei ole siin mingi prantsuskeelne komisjon, et et ei ole nii, et ma annan ainult prantsuskeelsetele sõna, nii et ja komisjoni me muidugi vahele ei jäta, et Marie-Christine, kas soovid sõna võtta enne või pärast komisjoni? nii et ehk lühike sõnavõtt ka komisjoni poolt. hästi kiiresti, härra esimees, ütleb komisjoni esindaja. ma kiir-, sooviksin kiiresti vastata sellele, mida siin öeldi ka komisjoni poolt seaduslikud liikumisteed migrantidele ja pagulastele. siinkohal sooviksin teile meenutada, et selle aasta juulikuus tegi komisjon ettepaneku uue ümberasustamise raamistiku jaoks ja seal on ette nähtud alaline raamistik äh, seaduslike turvaliste eh, liikumisteede jaoks Euroopa Liitu eh, isikute jaoks, kes vajavad kaitset ja see näitab, et Euroopa Liit võtab oma eh, vastutust tõsiselt, näitab ja üles oma solidaarsust nendega, nende kodanikega kolmandatest riikidest, kes on ohus. ja nüüd nende märkuste kohta, mis äh, käsitlesid, äh, mis käsitlesid reintegreerimist. Aafrika fondide raames me praegu töötame välja ühte projekti, mis käsitleb tagasisaatmisprojekti ja seal on kaasatud ka reintegreerimine ja järgnevatel aastatel me viime läbi ka selle osas programme ja nende programmide eesmärgiks on mitte ainult äh, isikuid tagasi saata, neid isikuid, kes on illegaalselt Euroopa Liitu äh, jõudnud, vaid äh, siia alla käib ka jätkusuutlik taaslõimimispakett, mis peab oma positiivset mõju avaldama. ja nüüd mis puudutab neid muresid, mis on seotud äh, tagasi saadetud isikutega, ja siin on viidatud, viidatud ka Euroopa Liidu Türgi äh, leppele ja siinkohal sooviksin teid julgustada, et meie reeglipärased aruanded näidavad, äh, et Türgi on võtnud kõik vajalikud meetmed selleks, et tagasi saadetud isikud äh, Türgis äh, vastavalt ka äh, vastu võtta, kooskõlas ähm, direktiiviga, mis ähm, puudutab varjupaigapoliitikat on kolmandate riikide kaasamine viinud äh, selleni, et äh, kõik varjupaigataotlused vaadatakse läbi individuaalselt ja juhtumipõhiselt otsustatakse, kas äh, kolmas riik on vastava varjupaiga taotleja jaoks turvaline või mitte. see tähendab, et iga varjupaigataotleja omab õigust ka vaidlustada, vaidlustada seda otsust ja väita, et see kolmas riik ei ole turvaline riik ja see toimubki just esmase vastuvõtu punktides Kreeka saartel, kus sisserändajad, kes on varjupaiga taotluse esitanud, seda õigust ka kasutavad igapäevaselt, aitäh! suur tänu! ja nüüd lõpetuseks saab sõna veel proua raportöör Mari-Kristiin. aitäh! tõesti, sellest oli kasu, et ma komisjoni vastuse ära ootasin. ma ei tea, kas te kuulasite neid erinevaid sõnavõtte? mul on kahju, et ma olen tihti väga ähm, selgesõnaline, sirgjooneline aga sellest äh, puhtjuriidilisest vastusest äh, meile küll kasu ei ole. nii et see ja meie muresid tegelikult ei leevenda ja meil on sellised mured väga paljude sarnaste teemade puhul ja kui ma kuulen, et äh, igapäevaselt taaslõimimisega ja tagasisaatmisega tegeldakse, kusjuures arvestatakse kõikide tagatistega, siis arvatavasti me ei tegele samade isikutega, me ei ela samas maailmas ja, ja arvatavasti me ei suhtle samade vabaühendustega, kes on väljendanud väga suuri muresid selles osas. nii et suur tänu kõigile, kes sõna võtsid. ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud. võib-olla see on üks element, mida ma piisavalt ei rõhutanud, nimelt et arvusid saab manipuleerida, arvudega saab igasuguseid asju näidata, aga on olemas ka tegelik olukord. meil on kuuskümmend viis koma kolm miljonit äh, pagulast ja, ja rändajat, aga kaheksakümmend viis protsenti nendest on arenguriikides. nii et siin on veel mõningaid elemente, mida me peaksime täpsemalt välja tooma ja me peaksime neid arve ka täpsustama. ja ma arvan, et ähm, teleraportis seda kindlasti veel käsitletakse. komisjoni ähm, rändekava sisaldab äh, ka äh, sätteid äh, sead-, seaduslike turvaliste liikumisteede kohta, seal ei räägita mitte ainult ümberasustamisest, aga samas ei ole äh, väga palju jõupingutusi nähtud ülejäänud punktide osas, jah, üht-teist on ära tehtud ja minu meelest küll mitte alati õigesti, sellepärast et lõppude lõpuks on ikkagi ühe sama asjaga tegu. ja seda ka variraportöörid ähm, veel rõhutasid, et et äh, need seaduslikud ja turvalised liikumisteed migrantide ja pagulaste jaoks äh, ei saa ju olla lihtsalt äh, taaslõimimise programm. on olemas ka seaduslikke juurdepääsuteid Euroopa Liitu ja neid jääb aina vähemaks. me näeme, et majanduspagulasi on vähenenud, nende hulk on vähenenud ühe koma seitsmelt miljonilt ühe koma neljale miljonile ja tõsiseltvõetavate organisatsioonide aruanded nagu OECD-lt ja Maailmapangalt näitavad, et tegelikult olukord on muutunud. et et tegelikult olukord on muutunud, kui me vaatame majanduslikku olukorda ja ka demograafilisi aru, olukordi. paljud teist jagasid eh, minuga neid samu muresid ja mis puudutab nüüd äh, välispoliitika ähm, kasutamist selleks, et tegeleda ähm, rände põhjustega, see on väga põhimõtteline küsimus ja siin on näha, et tegelikult Euroopa Parlament ähm, selliste poliitiliste strateegiate puhul lihtsalt äh, lükatakse kuhugi kõrvale. Äh, täna hommikul pressi ähm, pressis ma nägin, et et on kohtunud äh, mitmete riikide siseministrid, kolmandate riikide siseministritega ja mina arvan küll, et siis tuleks ju kaasata ka Euroopa Parlament. ja ma sooviksin tähelepanu pöörata sellele, et see on küll äh, libe arvamus ja ahvet äh, käsitleb seda küsimust väga tähelepanelikult ja seetõttu me peaksime muudatusettepanekutega keskenduma eelkõige just meie komisjoni äh, pädevustele, sellepärast et me peame täpselt vaatama, mis on kõige olulisem meie komisjoni jaoks ja seda ka muudatusettepanekutes kajastama ja ma arvan, et härra Debre härra Micheli nimel ka ütles, et meie peaksime libekomisjoni poolt oma lisandväärtuse andma sellele Ahveti ja TV raportile meil on siin mõningaid äh, muresid tekkinud. ma jagan ka neid muresid, äh, mida siin juba väljendati. ja ma loodan, et me kiiresti edeneda saame ja ma loodan, et esmaspäevaks on ka esimesed muudatusettepanekud ja kompromissettepanekud valmis, et me ta kiiresti edasi jõuaksime. et äh, me ettenähtud ajalise raamistiku sees ka arvamuse valmis saaksime ja et see arvamus oleks selline, mis äh, siis ka oma lisandväärtus. kakskümmend oktoober on siis tähtaeg. ja siin äh, viidati AKV kohtumisele ja siseministrite kohtumisele, et see oli vist see, millest te rääkisite, siis, siis äh, Louis Michel, teie juhib seda. aga ma ei hakka seda venitu-, seda arutelu praegu venitama, see on midagi muud see ei ole mitte AKV kohtumine, millest ma rääkisin, see oli üks teine kohtumine. sellepärast, et härra esimees, sellepärast, et ka mõned ministrid tulevad sinna, sellepärast ma küsisingi, et kas te seda kohtumist silmas pidasite. suur tänu! head kolleegid, suur tänu teile debati eest ja läheme kahekümne neljanda ja kahekümne viienda päevakorrapunkti juurde edasi. räägime siis paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmisest koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände, pagulas- ja julgeolekukriisiga ja punkt kakskümmend viis, mis puudutab ettenägematute kulude arvu kasutuselevõttu aastal kaks tuhat seitseteist. meie äh, variraportorid härra Stahovski ja Terika Arvelis on äh, olemas koha peal äh, mõlemad otsuse jaoks. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on ka välja toodud tuleb välja, ütleb esimees, et proua Makovei, kes on raportööriks, on teel. aga ma teeksin võib-olla siis sissejuhatuse. viis minutit läheb aega. kas teeme pausi viieks minutiks? see on muidugi alati ohtlik äh, nähtus. proua Makovei on teel. vabandust, kolleegid, äh, kiirustasin siin edasi Sorry, Thomas, I uh, uh, don't, don't take it. vabandust, Toomas, ütleb esimees, ärge võtke seda asja isiklikult. Okay, Thomas, don't take it personally. Toomas, tõesti, ärge võtke asja isiklikult, äh, kõik ei lahku. Äh, härra Tepre, äh, teeme korra majja, kodukorraline küsimus. esimees, ütleb härra Tepre. ma ei taha siin teie rolli kuidagi vähendada, aga tahaksin öelda järgnevat. pean niikuinii varem täna lahkuma, sellepärast et mul on veel variraportöörina tööd vaja ära teha. aga räägin mitmeaastasest finantsraamistikust ja me oleme iga äh, rubriigi üks A, üks B, kaks, kolm, äh, julgeoleku ja turvaelemendid, nüüd räägime äh, rubriigist kolm Eh, mille maksimaalne määr ongi proua Makovei kohal, ütleb kõneleja. aga tahaksin selgitada teile ikkagi lõpuni, ütleb veel kord eh, härra eh, Debre. esimees lisab, et tegemist on eelarveluulega, palun jätkake. maksimummäärad pandi paika ajal, kui ei olnud veel teada, milliseid ettenägematuid kulusid võib tekkida nüüd nagu öeldud, maksimummäärad on äh, fikseeritud, selleks, et nendest üle minna, on äh, vaja saada ükshäälsus äh, nõukogus. aga nüüd, kui üle vaadatakse eelarvet, siis tegelikult neid maksimummäärasid ei taha keegi üle vaadata. meil on paindlikkuse instrumente, neid on mitmeid me räägime siin siis konkreetselt, nagu öeldud, äh, paindlikust instrumendist ja ettenägematute kulude arvust, äh, marginaalist teisest küljest. see võimaldab meil siis lisaraha äh, lisada maksimummääradele. praegu oleme teinud ettepaneku ja eelarvekomisjon seda toetab, et me saame mõlemad need instrumendid kasutada ära selleks, et suurendada äh, rubriigis kolm olevat rahastust, mis on siis rubriik, mis kriisijuhtimist eh, puudutab ja pagulaskriisi puhul ju asi nii on. nii et eh, kutsun üles kolleege, palun toetage proua Makovi ettepanekut et igal juhul neid ettepanekuid me peaksime tunnustama ja seda joont järgima. suur aitäh selle suurepärase raporti eest ja kutsun üles kõiki kolleege paindlikkusinstrumenti ja ettenägematute kulude reservi äh, toetama Gerard, äh, tahaksin öelda, et suur aitäh selle sõnavõtu eest, meil on väga vedanud, et et äh, oled siin libe ja eelarvekomisjoni meheks ja meie komisjoni esindajana siin. ja selle selgitusega jälle õppisin üht-teist uut, ütleb esimees, nii et suur tänu veel kord. Äh, ma tean, et äh, pead lahkuma, nii et suur aitäh selle sõnavõtu eest, jällegi meile väga abiks. proua Makovei juhatasin juba selle päevakorrapunkti sisse, nii et olge hea Te kuulsite ilmselt ära ka, mida ütles härra Sepre. suur tänu teile, esimees. räägin rumeenia keelt, oma emakeelt, ütleb kõneleja. a anticipat impactul financiar de acum în materie de securitate kui me leppisime kokku maksimummäärades, ei olnud veel selge, et kuidas pagulaskriis toob kaasa vajaduse võib-olla eelarveressursse suurendada. viissada kolmkümmend miljonit lisaeurot on võimalik paindlikkusinstrumentide läbi eh, juurde võtta selleks, et eh, lahendada täna toimuvat kriisi. see on maksimaalne summa, mille ulatuses on võimalik eh, paindlikkust suurendada aastal kaks tuhat seitseteist, siis peame kinni kehtivatest reeglitest veel. siis järgnevatel aastatel võib olla niimoodi, et kogu vahendit tuleb sellest instrumendist äh, vahendit äh, kasutusele võtta, seda äh, peatükis kolm, sellegipoolest aga ei ole kasvavatele vajadustele see piisav rahaline vastus. see tähendab, et siis peatükis kolm peame mõtlema selle peale, et kustkohast lisaraha võtta. loomulikult ei ole ju meie eelarvevahendid lõppematud me peame mõtlema, mida me saame iga-aastaselt lisaks äh, kasutada ja siis ette nägematute kulude reserv sinna juurde. see on kindlasti äh, ka meie eelarve ennustatavuse ja ähm, stabiilsuse suhtes väga oluline. oluline on veel see, et äh, esiteks paindlikkusinstrumenti on vaja eesmärgipäraselt rakendada ja loomulikult äh, siin need kulud tuleb väga selgelt äh, defineerida ning need peavad olema äh, sellised kulud, mida ei saa katta teistest eelarvelistest vahenditest. nii et vaatame väga konkreetselt, mida saab kasutada, mis olemas on. ja teiseks on oluline see, et mõelda selle peale, et kriisi käigus vajadused aina kasvavad ja kutsun siis üles siin võtma vastutust, eriti kui me räägime selle raha kulutamisest äh, loomulikult eh, on vaja neid vahendeid jagada läbipaistvalt, vastavalt prioriteetidele ja nagu öeldud, vastutustundlikult ja eh, hea murega läbipaistvalt tuleb neid ümber jagada. suur tänu, ütleb esimees, eh, väga paljud väga palju on meil siin variraportööre, alustame siis härra Stehovskiga, palun. suur tänu teile, Claude, te andsite mulle sõna peab ütlema, et ma olen päris pettunud, et äh, paljud kolleegid on juba lahkunud selle debati äh, eel, sellepärast et äh, eelarve kallal töötamine, see on väga raske ülesanne. see on nagu žilettidel tantsimine, proovid siia ja sinna manööverdada, aga eriti raske on äh, ennustatama, ennustamatuid olukordi ette näha. ja praegu olemegi sellisesse hetke jõudnud, mis puudutab Euroopas julgeolekut ja pagulaskriisi. pagulaskriis on juba alguse saanud mitmeid aastaid tagasi, aga selle järelmid on endiselt tuntavad ka täna. ja loomulikult on see ka meie eelarvestamisele väga olulist äh, mõju äh, avaldanud, kaks tuhat seitseteist aasta eelarve ei ole mingisugune erand komisjoni kaks ettepanekut, mis puudutab paindlikkusinstrumenti rakendamist selleks, et leida lisaraha pagulaskriisi lahendamiseks ning ettenägematute kulude varu kasutuselevõtt samuti, on ettepanekud, mida meie toetame Rahvapartei fraktsioonina kolleeg Depree sõnavõtule alguseks, äh, alustuseks saan öelda kohe lisaks, et äh, õige on ja toetan tema ettepanekut. praegu on kõige suuremaks probleemiks äh, paindlikkuse puutumine eelarves, mitmeid, mitu aega on see juba olnud probleemne, rubriikid kaks ja viis on nüüd need, kus on vaja praeguste Euroopa Liidu valupunktidega toime tulla. rubriigis kolm oleme juba jõudnud maksimaalse tasemeni, oleme jõudnud maksimaalselt ette nähtud kuludeni. ilma paindlikkusinstrumendita ei oleks meil isegi võimalik rahastada kõike seda, mida vaja on pagulaskriisi sees olles. komisjon on teinud ettepaneku ka Piiri- ja Rannikuvalveameti loomiseks ja nad tegid seda ilma selleta, et oleks ette nähtud eraldi ressursid. aga ilma rahata on tegemist ametiga, mis toimib ainult paberil, mingisuguses virtuaalses reaalsuses ja mitte päris maailmas. viissada kolmkümmend miljonit eurot on summa, mis on järgnevatel aastatel väga tähtis. ja kui me mitmeaastast finantsraamistikku hakkame üle vaatama, on meil vaja vältida, et tekib sarnane raske olukord. oluline on see, et neid äh, rahasid ära ei võetaks. Äh, kolleeg Makaveile on mul Rahvapartei poolt kaks olulist sõnumit ettepanek on praegusel kujul üsna tehniline. aga oluline on öelda minu poolt välja kaks Rahvapartei prioriteeti, mida mina olen siin juba aastaid korranud. tahan öelda, et proua Makovei ettepanek on väga hästi tasakaalus. ja me toetame seda. aga tahan teha kaks täiendust nimelt Europoli rahastamine meil on vaja Europoli äh, organisatsioonina tugevdada. ja siis just vast loodud äh, Piiri- ja Rannikuvalveamet, mis on siis julgeoleku ja rände küsimuses äh, Euroopa Komisjoni üks olulisi ettepanekuid? ja teine aspekt, mida ma tahaksin rõhutada, on õige äh, rahastamisprioriteetide jagamine. seda juba Monika ka ütles, et vaja on mõistlikku rahastamist, nutikat rahastamist ja kulutamist ning see peab olema kõik läbipaistev. ma ütlesin sedasama ka kontkomisjoni kohtumisel oluline on see, et finantsinstrumentide kasutamine oleks rohkem läbipaistev kui praegu. võimatu on kulutada raha viimasel hetkel mingisugustele ebamõistlikele kohtadele ja siis hakata rääkima, et tekivad probleemid. sest me ei ole mõelnud oma eelarvestamisel liiga, liiga pikalt ette. siis juhtub, tekib olukord, kus kogu aeg on vaja tuld tõrjuda suur tänu! sotsiaaldemokraatide variraportööri juurde tulen kohe, aga te ütlesite mitmel korral, et libe komisjoni liikmed teevad äh, eelarve eelnõu kohal tööd, tõesti väga raske on see töö ja me väga hindame seda. tahtsin seda öelda, ütleb esimees. sotsiaaldemokraatide nimel äh, nüüd proua Sippel lubas lahkelt sõna võtta. olge hea suur tänu, Claude. kahjuks Daniele Vioti, meie variraportöör, ei saa olla kohal, loen ette tema sõnumi täna hommikul. esiteks, suur tänu raportöörile äh, raporti eelnõu eest ja tehnilisest vaatenurgast sotsiaaldemokraatidel ei ole väga suuri äh, täiendusi või kommentaare sellele arvamuse projektile. me toetame äh, eelarve ettepanekus äh, rubriigi kolm toestamist. hea on see, et paindlikkusmehhanismi kasutatakse maksimaalses määras ära ning ettenägematute kulude reservi samuti. see tagaks, et vastus pagulaskriisile äh, oleks sama tugev kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kui see oli kaks tuhat kuusteist aastal. aga paindlikkus äh, instrument ning ettenägematute kulude varu ei ole selle jaoks äh, piisav, et rubriiki kolm tugevdada, sest kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei eeldata, et pagulasvood väheneksid ning liikmesriigid, kuhu esimesena saabutakse, on väga tugeva surve all. mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, nii nagu komisjon on selle ette pannud, läheb õiges äh, suunas, kolm koma üheksa miljardit äh, on välis- ja sisetegevusteks äh, pagulastega Äh, juurde lisatud äh, kaks koma viiskümmend viis äh, kaks koma viiskümmend viis eh, miljardit on ette nähtud selleks, et toetada Rannikuvalveametit ja üks koma neli selleks, et toetada EFSI sarnast struktuuri Aafrika riikides. me loodame, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul kaks tuhat kakskümmend kuni kakskümmend seitse peegeldub see täpselt samamoodi ja selleks on ette nähtud ka eh, vastavad eh, finantsinstrumendid. ja viimane poliitiline kommentaar. me ei näe, et pidev jätkuv kriis on julgeolekukriis. tegemist on ju väljakutsega, mis ikka ja jälle Euroopa ette jääb, millega me peame tegelema ning äh, niimoodi peaks ka sellele lähenema. aitäh! suur tänu, Birgit! kas on veel kolleege, kes sooviks sõna võtta? ütleb esimees, enne kui raportöörile jälle sõna anname. Barbara Spinelli, palun suur tänu teile, esimees. esiteks tahaksin öelda suur tänu raportöörile ja ütelda seda, et me tunnustame komisjoni ettepanekut seda kahest instrumenti kasutada selleks, et me saame paindlikumalt tegeleda äh, asüülitaotlejate ja migrantide saabumise problemaatikaga Euroopa Liidus samal ajal ja see väljendub ka minu muudatusettepanekutes, arvan ma, et Euroopa Liidu rahastamine selleks, et vastu võtta asüülitaotlejaid ning nende andmeid läbi vaadata, seda rahastamist on vaja suurendada. selle asemel, et piirikontrolle ja julgeolekut üleüldiselt tugevdada, mis on väga kulukas ja eetilisest mõttest väga kahtlane, aga ka halduslikust äh, vaatenurgast. sest äh, need ametid ei ole olnud äh, liiga efektiivsed ja sellised meetmed, mida kasutatakse väga tihti, riivavad ka pagulaste õigusi. lisaks on ressursid ette nähtud konkreetseteks tegevusteks liikmesriikidele. kes äh, lõpetavad ära tule kustutamise ja kiirreageerimise ning pigem investeerivad struktuursetesse meetmetesse, et tegeleda pagulaskriisiga äh, esimees annab taas sõna proua Makoveile. suur tänu! suur tänu, head kolleegid, teile teiepoolse sisendi eest, töö jätkub kahe instrumendi kallal. aga ma tahan öelda, et ma võtan teie kõikide arvamusi arvesse e, ja panen selle lõplikule kujule, suur tänu! suur tänu, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kakskümmend üks oktoober ja keskpäeval head kolleegid, aitäh teile ja läheme kahekümne kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis on äh, kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu tutvustamine, asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel. ja üheteistkümnendal oktoobril äh, siis äh, triloogi äh, toimumine aset leidis jälle. tegemist on komisjoni ettepanekute paketiga ning see on selleks ette nähtud, et Euroopa Liidu kodanikke tuvastada, kes on välisvõitlejad Daeshi terroristlikus organisatsioonis. see on kontrollsüsteem, mis võimaldab tulevasi terrorirünnakuid ennetada politseijõududel. proua Makovei, palun andke meile ülevaade, kuidas kolmepoolsed läbirääkimised on läinud. <clears throat> Ah, mulțumesc, după cum uh, a explicat. tänan väga. nagu esimees juba seletas, siis äh, tegemist on sihtotstarbelise ettepanekuga ja reaktsioonina Euroopas toimunud terrorirünnakute kasvule. kuna Euroopas on nüüd nii-öelda võõrpäritolu võitlejad. võimalik oleks hakata tuvastama inimesi, kes on Daeshi värvatud ning liikmesriikidele saaks panna kohustuse teha süsteemseid kontrolle teatud andmebaasidest, äh, kontrollimaks, kas inimesed kuuluvad Daeshi või mitte, esialgu SIS-ist nii Euroopa Liidu kodanike kui teiste kodanike puhul, kui need inimesed ületavad välispiiri. kuna Euroopa ja Euroopa kodanike turvalisus on igati prioriteetne. küll aga pean ma teile teada andma, et praegusel hetkel ähm, loodetavasti saaks ma teile tulevikus öelda midagi rõõmustavamat, aga praegu ei ole me veel selle aruande kohta jõudnud äh, kokkuleppele, ehkki kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunis võtsime me selle siin vastu, eile toimusid kolmepoolsed äh, ja me loodame, et aasta lõpuks äh, jõuame nendega ühele poole. kaks teemat põhjustavad siin vastuolusid. esiteks, süsteemsetest olid ähm, kontrollidest möödamineku põhjendused ja ka äh, suunatud äh, kontrollid. ettepanekus on erand kirjas ainult selleks puhuks, kui see mõjutaks ebaproportsionaalselt piiriülest äh, liikumist või liiklust libe komisjonis vastu võetud teksti puhul võib teha suunatud kontrolli alati, kui tundub, et teistsugusest kontrollist ei piisa. teine vastuoluline punkt on seotud piiriületuste liikidega, mille puhul eh, selliseid kontrolle võib läbi viia. komisjoni ettepanekus on eranditena toodud maismaa- ja merepiirid meie aga usume, et just lennujaamades ehk nii-öelda õhupiiril on oht suurem. meil on olemas taristu süsteemseks kontrolliks lennujaamades. parlament ja liibekomisjon on võtnud vastu teksti, mis, mille puhul saaks võrdselt kohelda inimesi kõikide piiride liikide puhul, nii maismaa, mere kui õhu puhul. ehk siis ka lennujaamades võiks sellised kontrollid toimuda. seda teemat veel arutletakse, parlamendi ja nõukogu seisukohad on erinevad, nagu ütlesin, viimastel läbirääkimistel kuulsime nõukogult kompromissettepanekut üleminekuperioodiks, et lennujaamade puhul äh, oleks üheksakuuline periood selleks, et lennujaamad saaksid oma tehnoloogiat uuendada. ja pärast seda saaks hakata eh, nii-öelda õhupiiril korraldama süsteemset kontrolli. aga me endiselt räägime nõukoguga nendel kahel, nendes kahes küsimuses veel läbi. kolmanda vastuolulise teema puhul me jõudsime eh, kompromissini nii parlament kui nõukogu jõudsid järelduseni, et liikmesriigid peavad saatma korrektset ja täielikku asjakohast teavet aegsasti sissi andmebaasi, sest praegu seda ei toimu. ning selle, see andmebaas peaks olema esimene andmebaas, mida kasutatakse mis ei tähenda seda, et teisi Euroopa, olgu nad liikmesriikide või rahvusvahelised andmebaasid, et neid ei kasutataks, aga sissesüsteemi peab kasutama nii, nagu seda tuleks kasutada. lõplikku sõnastust me pole veel välja töötanud, mina raportöörina teen endast kõik, kõik endast oleneva, et jõuda võimalikult kiiresti lahenduseni, aga loomulikult ei sõltu see ainult minust. ma arvan, et me kõik teame, kui kiireloomuline ja oluline teema see on ning sellepärast paluksin, et nõukogu ja kolleegid teeksid viimase pingutuse juba enne selle aasta lõppu. järgmised läbirääkimised peaksid toimuma võib-olla juba sellel kuul. suur tänu väga selle ülevaate eest, on kolm kolleegi, kes soovivad sõna võtta. tegelikult on see kontekst ju päris jahmatav ainult Saksamaal eelmise kuu jooksul selgus, et kaheksasada seitsekümmend kodanikku läksid tagasi Süüriasse, ehk siis see on tõesti jahmatav kontekst. ja see oli ainult ühe kuu jooksul. aga see ettepanek on muidugi väga tundlik, sest see puudutab andmebaase ja see on väga detailne ehk siis kindlasti oleks äh, huvitav ja kasulik kuulata nüüd mingisugust reaktsiooni. Äh, Barbara, palun. suur tänu, härra esimees. mina märkasin nende läbirääkimiste ajal edusamme, aga sellegipoolest pean ma rõhutama seda, et ähm, nii kiiresti tuleb leida sobiv lahendus kui võimalik kõige suurem eesmärk peaks olema Euroopa Liidu kodanike turvalisus ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmine. ma loodan, et teised fraktsioonid, eriti sotsiaaldemokraadid, leiavad rahuldava üksmeele selleks, et kiiremini edasi liikuda. seda, selle projektiga me oleme tegelenud juba üheksa kuud, mis on päris pikk aeg. rahvapartei jaoks on eesmärk toetada tõhusat lahendust, mis võimaldaks sellel määrusel jõustuda nii kiiresti kui võimalik. ja Rahvapartei teeb kõik endast olenema selle jaoks. suur tänu ja Silvia Intepelt, palun. tänan, esimees, tänan raportööri Äh, raporti eest, ma tänan väga seda, äh, ma tervitan väga seda lähenemist, et me kõigepealt sõnastame parlamendi strateegilised küsimused enne kolmepoolseid läbirääkimisi, et me teame, mis on meile endale oluline, siis on meil rohkem äh, liikumisruumi. rõhutati seda, et tegemist on väga kiireloomulise küsimusega. jah, on küll, aga see ei tähenda ilmselgelt seda, et Euroopa Parlament peaks hakkama oma seisukohtadest loobuma, sellepärast et mina märkasin, et ähm, nõukogu on siin eriti jäik selles küsimuses, sest tegelikult on siin just vaja hoopis paindlikkust. mulle tundub, et siin on mõned äh, probleemid. esiteks, äh, kõikide piiride liikide võrdne kohtlemine teiseks, missugustel asjaoludel võib süsteemset kontrolli asemel kasutada spetsiifilist kontrolli, milliseid andmebaase võib kasutada ja lõpetuseks nii-öelda, nii-öelda aegumissäte. aga tegelikult ei ole selge, mil määral liikmesriigid SIS-i kasutavad ja mis ja kui palju sinna infot laekub, see sai selgeks pärast rünnakuid Pariisis ja Brüsselis. tuli välja, et paljud liikmesriigid lihtsalt ei sisesta sisse informatsiooni või nad ei tee seda piisaval määral. mulle tundub, et ähm, osa sellest nõukogu sellisest paindumatusest tuleneb sellest, et osa liikmesriikidest tahab sundida teisi liikmesriike, kes ei tee koostööd. aga see ei ole meie ülesanne. liikmesriigid peaksid suhtlema omavahel ja ütlema üksteisele, et me sõltume sellest, et teised liikmesriigid paneksid sisse uut infot ja kolmepoolsetel läbirääkimistel ei ole see koht, kus liikmesriigid hakkavad omavahel arveid klaarima. meil on vaja selliseid tulemusi, mis parendavad julgeolekut meie kodanike jaoks ja meil peab ka olema selline lahen-, lahendus, mis on kooskõlas meie printsiipidega. õhus on ka küsimus, et äh, igasugune kontroll, just julgeoleku või turvakontroll peaks olema süsteemne ja kuidas see kõik suhestub proportsionaalsuse põhimõttega, samuti lähimuspõhimõttega. sest tegelikult vägagi vähendatakse siin liikmesriikide võimalust omaenda eest valikuid teha, see on natuke imelik, kui Euroopa Parlament niimoodi teeb. aga ma loodan, et raportöör osaleb varsti uutel kolmepoolsetel läbirääkimistel ja jõutakse lahenduseni, mis on ka kõigile sobiv. suur tänu! suur tänu. Monika, kas sina sooviksid sõna? Monika Holmaier, palun um,. Angesichts der Analyse arvestades selle analüüsiga, mille sina, Sofi, praegu ette võtsid, oleme natukene hämmeldunud. kui ma neid asju vaatan, siis on pilt natukene teine. mina usun, et liikmesriigid äh, langetavad praegu õigeid otsuseid ja me ise ka rõhutasime, et me seda soovime, nimelt et välispiire tugevdada. nii et me teame, kes meie territooriumile äh, tuleb äh, ja et me peaks oma kodanikele enam selgitama, miks terroristid, rasked kurjategijad, vaatamata sellele, et nad oleksid tuvastatavad, ei tuvastatud neid, kuigi nad isegi äh, ametliku, oma õige nimega ennast on ähm, tuvastanud, sellepärast et meil ei ole võimalik lihtsalt välispiiridel kogutud infot võrrelda. nii et kui nüüd kontrolle läbi viiakse näiteks äh, lennujaamas, siis ei saa öelda, et, et jah, linna, lennujaamas on süstemaatilist kontrolli vaja läbi viia, et, et et vahetevahel võib ju jätta viis vahele või järgmised sada jätta vahele ja siis järgmised sada jällegi läbi kontrollida, nii et maapiiridel ja me saame näiteks aru ka Gibraltari olukorrast, kus äh, igapäevaselt tohutult suur äh, liiklus aset leiab, et äh, seal toimub süstemaatiline kontroll, sest et seal on välispiiri ja Gibraltar seda ka kontrollib süstemaatiliselt vaatama ja, ja seal tegelikult liiklus ei vähene, nii et me ei soovi, et veoautod jällegi päevi piiridel järjekorras seisavad. me ei tohi, soovi majandust mõjutada, me ei soovi ka reisijate liikumist mõjutada, aga igal juhul me sooviksime, et meil oleksid kaasaegsed tehnilised tehnoloogiad kasutusel selleks, et äh, turvalisust suurendada. see süstemaatilised kontrollid tähendab seda, et kontrolle suurendatakse välispiiridel ja tõhustatakse, et nii et oluline on see, et me saaksime sisepiiridel kontrollid niipea kui võimalik ähm, kõrvaldada, sest et me ei soovi, et sisepiiridel jälle kontrollitakse, äh, isegi mitte süstemaatiliselt. aga kuna lennujaamad on alati välispiiriks, sellepärast et äh, seal maandub väga palju ka välismaiseid äh, lennukeid, siis seal tuleb süstemaatiliselt kontrollida, sellepärast et lennujaamad, nagu me juba teame, on, on vägagi tundlikuks piirkonnaks, nii et, nii et näiteks Saksamaal selline rünnak äh, ennetati, sellel oleks olnud katastroofilised tagajärjed. ja ma usun, et selliste küsimuste puhul me ei saa äh, nõukogule öelda, et nad on jonnakad. ei, nõukogu ei ole sugugi mitte jonnakas, vaid me peame ka osaliselt ähm, rahvaga rääkima, mitte keegi ei saa aru, et me laseme terroristid üle välispiiride ja samas me ei saa neid tuvastada, kuigi meil on Eurotac ähm, ja, ja kuigi see ei ole selle küsimusega seotud, see Eurotakis äh, andmeid SIS-iga äh, võrrelda. nii et, äh, et samas, et meil välispiiridel süstemaatilisi kontrolle läbi viida, ka see suurendab usaldus, usald-, see suurendab umbusaldust ja see tugevdab ainult populistide rolli ja ja seega tugevneb ka seisukoht, et kui meil on sisepiirid, et siis see kuidagi muudab ka Euroopa turvalisemaks. et oluline on see, et me sisepiirid äh, saaksime kõrvaldada, et ja et me süstemaatiliselt äh, välispiiridel kontrolli läbi viiksime ja et me mõistlikele kompromissidele jõuaksime ka nõukoguga. et ei mingi, et et äh, praeguses olukorras äh, on vägagi ohtlik minu meelest see, kui me lennujaamades välispiiridel süstemaatilisi kontrolle läbi ei vii ja seda me ei suuda ka oma kodanikele kuidagi selgitada. ma ei soovi alustada arutelu, ütleb härra esimees. Äh, jah, aga kodanikud jälgivad seda teemat ja nad tahaksid üks, esimese lubab ühte selgitust ainult selgituseks, meie läbirääkimiste aluseks on see seisukoht, mille võttis vastu Euroopa Parlament, tegemist on kompromissiga, mis tähendab et, et sajaprotsendiliselt ei rahulda see teid ega ka mind. kui rääkida süsteemsetest või konkreetset spetsiifilisest kontrollist, siis meie ei paku välja seda, et lihtsalt lennujaamad võivad otsustada, kas nad tahavad äh, süsteemseid kontrolle kasutada või mitte üks erand, mis on praegu ette nähtud ja millega nõukogu on nõus, on midagi sellist, mis ei ole üldse seotud julgeolekuga, vaid hoopis äh, liiklusvoogudega, mis tegelikult ei ole üldse loogiline. meie tahtsime, et erand põhineks riskihinnangul äh, ja ühistel näitajatel. see oli see, mida pooldas parlament. teiseks, miski, mis mind tõesti häirib, on see, et kõik huvituvad julgeolekust ja ma loodan, proua Holmaier kuulab nüüd mind, et kui liikmesriigid oleks sama mures julgeoleku pärast kui Euroopa Parlament, siis nad teeksid sissi ka piisavalt kandeid. Nad teeksid niimoodi, et sissi kasutaks kõik, et seal oleks olemas piisavalt infot, probleem seisneb selles, et kõik liikmesriigid ei tee praegu seda ja praegu nad proovivad läbirääkimiste käigus üksteisele seda peale sundida ma pean nüüd andma proua Holmaerile võimaluse vastata, ütleb härra esimees, aga võib-olla väga põgusalt, palun. ma teen väga lühidalt, me ei saa pidevalt ähm, need vana asja juurde jääda, nii et äh, liikmesriigid on nüüd aru saanud, et, et äh, sisse on vajalik, sellepärast et me ei saa jälle hakata neid süüdistama selles vanas asjas, nad on asjast aru saanud, aga, aga ei ole mingit põhjendust sellele, et lennujaamades põh-, äh, süstemaatilist kontrolli läbi ei viida, sellepärast et lennujaamas ju ei teada, millal terroristid või äh, organiseeritud kurjategijad, äh, millisel lennujaamale nad tulevad või mida nad ründavad. sellepärast, et nad on lihtsalt piisavalt targad, et nad loevad meie riskihinnangut ja teavad, kus lennujaamades on turvalisuse turvalisus kõrge, kus mitte, neil on väga head kontaktid väga põgusalt võite kokku võtta, ütleb härra esimees. tõesti, selles küsimuses ei ole midagi väga otsekohest. aga loomulikult on see oluline aruanne. ehk siis ühe lausega, palun. kõnelejal puudub mikrofon ausalt öeldes, tegelikult te võtsite juba oma mõtte kokku, äh, ütleb härra esimees. soovin teile palju edu järgmisteks läbirääkimisteks. tänan väga, äh, proua Makovei. ja kas see on siis nüüd äh, koosoleku lõpp või mis on järgmises, järgmisena kavas? ma otsin päevakorrast järgmist teemat, teie võite nii kaua rääkida, kui te soovite uh,. We uh,, we are waiting information. me ootame teavet EU lisalt eh, liikmesriikide kohta. ei, proua Makovei, paistab, et käes on lõpp, ütleb härra esimees. proua Makovei, sellisel eh, juhul ma ütleksin, et välispiiri kaitse on ülioluline terrorismivastases võitluses, ma olen Monikaga täiesti nõus, et olukord ei saa selliseks jääda, et me lihtsalt ootame, mil meid uuesti rünnatakse, ainuüksi sellepärast, et osa liikmesriikidest ei täida oma kohustusi. pärast Pariisi rünnakuid tõepoolest Europol ka ütleb, et jah, nüüd Europolile annavad rohkemad liikmesriigid andmeid sama kestib SIS-i kohta. härra esimees siin on võib-olla probleem selles, et ma küsin komisjonilt, et kas poliitikud soovivad sõna võtta, võib-olla see ei ole kõige arukam asi, mida teha. nüüd aga muud küsimused. paistab, et muid küsimusi ei ole, siis järgmine koosolek. Äh, vähemalt me kuulsime sellel teemal äh, head arutelu. seitsmeteistkümnendal oktoobril kell kolm on järgmine koosolek ja praeguseks on koosolek lõppenud, tänan!